moving, moving, moving my house all summer, but that's fine. Bien, mes chers collègues, mes... kallid kolleegid, lugupeetud daamid ja härrad, palun istuge oma kohtadele. alustan meie komisjoni tänast tööpäeva. Eh, oleme tagasi tööl ning pean ütlema, et olen väga rõõmus, et ma teid kõiki siin näen sest äh, puhkus oli kindlasti väga tore, vaadates, äh, kui äh, naeratavad ja töötahtelised on teie näod ja nüüd hakkame me ette valmistama kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvet ja samuti ka vahearuannet. ja siin räägime ka sellest, milline võiks olla euroala eelarve, oleme eh, selle töö kallal tööd teinud juba eile pärastlõunast saadik. ühesõnaga, on mul väga hea meel teiega siin kohtuda. Te teate juba, milline on meie päevakord, seal on mõned muudatused, päevakord punktid kuus ja kuusteist lükatakse edasi. ja üksteist ja kaksteist vahetatakse omavahel ära kõigepealt teeme äh, siis äh, kuusteist, äh, vabandust, üksteist ja siis kaksteist ja siis üksteist ja siis kolmteist ja neliteist. ja räägime viimasena institutsioonide turvalisusest ja seda suletud uste taga. kui kellelgi midagi selle vastu pole, siis kinnitame päevakorda tänaseks ära mul ei ole teha teile erilisi teadaandeid, kui välja jätta see, et parlamendi presidendi palvel külastasin ma Palestiinat kaheksateistkümnendast kahekümne esimese juulini Gaza sektorit ja seal polnud juba viis aastat ükski parlamendi esindaja käinud ning samuti ka Jordani lä läänekallast ning esitasin aruande sellest visiidist äh, Äh, koostasin selle kohta raporti, mis on minu, minu enda koduleheküljel ning äh, äh, ütlesin ka selles artiklis, et olen, kuna ma olen eelarvekomisjoni esimees, siis soovis president Schulz, et just mina Ehm, külastaksin Palestiinat, kinnitame ära ka protokollid viieteistkümnenda, kolmekümnendal juuni ja kaheteistkümnenda juuli omad ja kui teil ei ole lisaettepanekuid, siis kinnitagem need protokollid. ning eh, kui kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta üldeelarve raportöör on valmis, siis annan ta sõna, härra Tarand on siin ja saab rääkida teistest äh, Äh, teistest rubriikidest selles eelarves, härra Keier. suur tänu, härra esimees. suur tänu ka nende kenade tervitussõnade eest, olen nõus äh, kolleegidega, äh, et väga hea oli see suvepuhkus, mida me väga vajasime ja nüüd teine poolaasta jah, tõenäoliselt nõuab meilt veel eraldi jõupingutusi juurde ja aasta kaks tuhat seitseteist eelarvenõukogu on oma seisukoha väljatöötamisel suure surve all, ajasurve all. jah, seal on üht-teist sees, mis meile sobib, aga me tahame ka muuta üht-teist selles eelarves. jah, kõigepealt, mida teha teisiti, on vaja hea seista selle eest, et need muudatusettepanekud, nõukogu tegi komisjoni ettepanekusse, on, äh, peame suhtuma tagasihoidlikult, jah, äh, komisjon ja nõukogu mm, on ette näht-, näinud, et üks protsent rahvamajanduse kogutaudangust äh, moodustab kahe tuhande seitsmenda aasta eelarve. ja küsimus on selles, et mida see siis tähendab. ma esitasin omale selle küsimuse, kui ma sain nõukogu seisukoha läbivaatamiseks. see oli vahetult enne meie suvepuhkusi tehti avalikuks see ettepanek ja pressiteadetes selgus, et nõukogu analüüsis kõigepealt Äh, seda ettepanekut, aga jõudis järeldusele, et kriisi vastu, kriiside vastu võitlemise positsioonid olid nõrgemad, samas on see üks prioriteete ju. kui me tahame, et me tõesti Euroopas suurte probleemidega tegeleme, Eh, ja see on just nimelt majanduskasv ja tööhõive, milles me ju kõik nõus oleme, mis on kõige tähtsam, siis tähendab see seda ka, et need instrumendid, mis meil on eelarve näol, on vaja võimalikult põhjalikult ära kasutada ja eh, geopoliitilised prioriteedid peavad olema õiged ja kategooria üks A, rubriik üks A mm, Äh, on midagi, mida ei saa kärpida seetõttu komisjoni ettepanekus. ja Euroopa Liit on ju ühel meelel selles, et rändekriisi lahendamine, millega me oleme juba kaks aastat tegelenud, peab olema prioriteete ja äh, kui nõukogu siis kolmandat äh, rubriiki Äh, ei kärbi, on selge see, et liikmesriigid ei taha seda teha, sest see aitab võidelda rändekriisi vastu. aga neljas kategooria, kus äh, on tegemist välispoliitikaga ja rände põhjustega, siis seda ei saa kärpida. tähtis on, et välispoliitilised instrumendid ja lähinaabruspoliitika instrumendid ja Türgi teema et me mõtleksime selle peale, mis komisjon on siin välja pakkunud. ja teine öö, osamakse Türgile rändeprobleemide lahendamiseks, me peame mõtlema, mida me sellega ette võtame poliitiliselt on see väga raskesti põhjendatav ja ma usun, et äh, välispoli-, küsimuste komisjon ja arengukomisjon peavad seda põhjalikult arutama. nüüd äh, me, äh, kui me räägime nõukogu esindajatega, siis oleme Äh, saanud informatsiooni, mida arvatakse nõukogus, siin ei ole midagi uut. aga tähtis on sellele viidata, et netomaksjad, riigid on need, kes tahavad äh, väga väikest varu, samas netosaajad leiavad, et varud on vajalikud. ja minu poliitiline analüüs näitab, et asi ei ole üldse varudes. jah, võib olla kriise, mida me praegu ei oska ette näha, aga mis võivad nõuda varu üle miljardi, et millise kriisiga peaks olema tegemist sellisel juhul. selge on see, et netomaksjad tahavad raha pisut kokku hoida Euroopa Liidu eelarve arvelt rohkem kui komisjon ette nähtud. ja kui ma nüüd vaatan, et mida see siis tähendab liikmesriikide eelarvetele, siis meie eh, peame ütlema, et eh, need on väga eh, väikesed summad jah. me peame sellegi peale mõtlema, mis siis on välja pakutud. kui me nüüd vaatame ositi eh, neid ettepanekuid, siis eh, siin on eelarvet eh, kärbitud ja tahan teile kohe ausalt öelda, et eelarve üldjoontes on siiski suurem kui aasta kaks tuhat kuusteist, äh, on samas äh, nõukogu ei ole komisjoni äh, suurendusettepanekuid kõiki vastu võtnud. neljas rubriik on just see välispoliitika, kus on summad väiksemad kui aastal kaks tuhat kuusteist ja see näitab järjekordselt seda, et meil ju on poliitilised prioriteedid ja meil on vaja nad ellu rakendada, aga nõukogu tegelikult tegutseb omaenda loogika vastu. Nad tahavad varusid ainult luua. nii et praegu nõukogu üritab ühelt poolt oma poliitilisi eesmärke taotleda, aga samas äh, ei ole valmis või tahavad vähem selleks rahalisi vahendeid teha, mõned riigid eraldada. nüüd töödokument, äh, mille ma koostasin möödunud nädalal äh, seal ma olen analüüsinud nõukogu seisukohta ja kui ma mõtlen poliitiliste tagajärgede peale, mis sellest eelarvest tulenevad, siis kindlasti ei tule teile üllatusena see, et äh, nii nagu meil alati kombeks on olnud ka varasemal ajal, et me äh, toetame komisjoni ettepanekut suuresti üks A. me tahame kogu varu ära kasutada ja äh, tugevdada just majanduskasvu ja tööhõive osasid ja ettenägematute kulude varu me tahame kasutada selleks, et siiski need kärped eh, likvideerida, mis eh, eh, nõukogu on soovinud ja mida on vaja EFSI finantseerimises kategoorias üks A. ja veel üks punkt Äh, me äh, nüüd sel tegemist järgmise küsimusega, mis võib vaidlusi tekitada. Äh, jah, need pilootprojektid, mis on välja pakutud. ja Euroopa Parlament on neid toetanud, aga ennekõike on tegemist Saksa ja Prantsuse valitsuste kokkulepetega, nimelt pilootprojektid eh, peaksid saama toetust sellest eelarvest, mis on suunatud paremale koostööle meie kaitserelvatööstuses Euroopa Liidus ja kahekohaliste miljonitega on tegemist siin üheksakümmend miljonit on selleks ette nähtud. kui ma nüüd vaatan neid pilootprojekte eh, rubriigis üks A kui ma vaatan, millised mahud siin on ette nähtud ja parlamendi ettepanekute peale mõtlen, siis mul tekib kolm küsimust. esimene, kuidas kõikides Euroopa Liidu org-, nii nagu on organites arutatud ja ka nõukogu on leidnud, on vaja jah, tugevdada äh, meie äh, relvatööstuse positsioone rahvusvahelisel raneelil ja sellega me saame nõus olla. aga samas mina isiklikult sellesse ei usu, aga ma olen valmis kompromissidele minema. nüüd teine küsimus, mis tekib. kui me räägime poliitilistest kokkulepetest, mis puudutavad julgeoleku ja sisepoliitikat, ja kaitsepoliitikat, siis jah, meie eh, läbirääkimiste võimekus ja positsioonid, et me paremini suudaksime lahendada järgmisi kriise. ja me tõesti jõuame järeldusele, et seda on vaja, siis on vaja eh, mõelda seoses eelarvega sellega, kuidas seda kõike finantseerida ja kindlasti ei tule üllatusena küsimus, et kui asi puudutab finantseerimist, siis ei olda nii aldid seda tagama. kui me oleme ühel meelel selles, et eelarve eh, praegusel kujul ei suuda eh, täita piisavalt Euroopa Liidu poliitilisi eesmärke, finantseerida neid ja uus poliitiline algatus nüüd tuleb veel juurde sellele, mida meil on vaja teha. ma olen kahe tuhande üheksandast aastast siin parlamendis ja minu küsimus teile, kas keegi siin mäletab, et öö, uued poliitilised eesmärgid Äh, on alati käinud koos äh, eelarveliste vahendite suurendamisega nende eesmärkide täitmiseks. Äh, mulle ei meenu, et nii on alati olnud. jah, kõike, mis me oleme seadnud eesmärgiks, on vaja saavutada, aga samas mina ei ole valmis neid pilootprojekte mis peavad käivitama uued poliitilised meetmed, väga kaugele ulatuvad poliitilised meetmed. mina ei ole valmis selliseid poliitilisi algatusi veel täiendavalt juba praegu pingelisse eelarvesse sisse kirjutama. kui me räägime siin mahtudest, siis jah, see on hallatav, need poliitprojektid, mis meil on äh, Mm, rubriigis üks A on äh, kaetavad, aga me peame siis äh, mõtlema sellele, et kas me piirdume sellega ja kas meil õnnestub äh, see kõik ja kas see mitte ei ava uksi uutele poliitilistele algatustele. ja kui me arutame neid küsimusi, tahame rohkem teha koostööd kaitse- ja julgeolekupoliitika vallas ja oma relvatööstust seejuures tugevdada. jah, see on julgeolekuga seonduv ja poliitilised siseriiklikud äh, argumendid on siin tugevad ja ma alati ei toeta neid, aga äh, äh, ma pean ka ütlema, et sellest eelarvest ei piisa kõigi nende eesmärkide täitmiseks ja ma kutsuks teid üles ettevaatlikkusele, kõik need uued algatused ei ole siit eelarvest kaetavad ja me peame ütlema seda ka nõukogule. ja me peame arutama nõukogu, kuidas tulevikus talitada ja tähtis on, et me võime avada ukse, mida me ei suuda enam kunagi sulgeda. ja ei saa ka vajalikke summasid nende uute eesmärkide täitmiseks. nüüd kaitseuuringud ja nende finantseerimine. me peame mõtlema ka, kuidas neid eh, finantseerida väljaspool eelarvet ja on vaja eh, paremini ära kasutada kõik need instrumendid, mis meil juba on olemas eh, julgeoleku ja kaitsepoliitika vallas paremini. nüüd üks B rubriik. jah, ma mõistan hästi, et paljud teist ehmatasid, kui nad nägid komisjoni välja pakutud arve. regionaalpoliitika vallas eh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve Äh, oli neljandiku võrra suurem, nüüd on see neljandiku võrra kärbitud. jah, me peame analüüsima neid arvusid äh, ja muutma neid, aga ühte tuleb seejuures silmas pidada. vastused tuleb otsida mitte Brüsselis, vaid mujal. meil on tegemist olukorraga, kus paljud liikmesriigid öö, äh, öö, mitmeaastase finantsraamistiku teisel aastal ei ole suutnud veel äh, rakendusprogramme regionaalpoliitika vallas äh, korralikult koostada ja esitada ja vastu võtta. aga kui tegevusprogrammid ei ole kinnitatud, äh, selleks küpsed, siis ei ole mõtet ka neile raha eraldada. jah, raha ära ei võeta liikmesriikide ümbrikutest, eh, nii nagu see on ette nähtud mitmeaastases finantsraamistikus, need rahad kuuluvad liikmesriikidele küll, aga mm, tuleb tugineda rakenduskavadele. Eh, ja nende ülesanded peavad olema täidetud. ja minu palve teile, need, kellel on suuri probleeme siin arvudega palun rääkige oma valitsustega kodus ja arutage, kuidas rakenduskavasid eh, oma koduriigis mm, paremini koostada, et need ka komisjon korralikult saaks kinnitada. Eh, jah, ja eh, kõrged ametnikud komisjonis on mures sellepärast, et väga palju on selliseid programme, mis ei ole vastuvõtuküpsed ja ma olen selle pärast väga mures. nüüd äh, ma ei räägi nüüd vahe äh, läbivaatamisest mitmeaastase finantsraamistiku puhul, aga äh, kui meil on, saab olema tegemist järgmise mitmeaastase finantsraamistikuga aastast kaks tuhat kakskümmend, siis on vaja hakata ka arutama liikmesriikidega seda, kuidas tagada, et liikmesriigid siiski suudaksid esitada regionaalpoliitika rakenduskavasid mõistliku aja jooksul komisjonile. sest vastasel korral, kui nad seda ei suuda, siis lõpetab see meie regionaalpoliitika ja seda ma ei sooviks. see aga tähendab seda, et me ei pea nii palju mängima siin arvudega vaid peame mõtlema selle peale, et me ei saa raha rohkem eraldada, kui komisjon isegi ei tea, kui palju äh, raha vaja läheb, kui palju rakenduskavasid esitatakse, millele see raha on suunatud. see ei oleks mõistlik. sisuliselt ma olen väga-väga mures regionaalpoliitika üle. aga kui me tegeleme regionaalpoliitikaga, siis me peame sellega tegelema mitte eelarvemenetluse käigus, vaid väljaspool seda. ja ma arvan, et eelarvetehniliselt oleks see vale. aga need kärped, mis nõukogu on nüüd teinud, ei ole põhjendatud ja ma arvan, et komisjon kategoorias üks B peab veel eh, analüüsima olukorda nende kavade alusel, mis on juba olemas. ja meil on vaja ikkagi komisjoni ettepaneku juurde naasta. üks B-s. siin on ka noorte tööhõivealgatuse teema rubriigis üks B. me võime küsida, kas on juba ka tähtaeg seatud, et millal komisjonilt täpselt tuleb hinnang selle kohta, kuidas on asjad Euroopa noorsoo tööhõive algatusega. me teame, et struktuurid on loodud ja et Itaalias on ka positiivseid tulemusi juba saavutatud. aga see tähendab seda, et poliitilised argumendid nagu Jose, Jose Mayo Fernandes äh, on öelnud, olid asjakohased ja me, on vaja, et sel aastal me saaksime vastused ja positiivsed vastused noorte tööalgatuse koha peal ja võib-olla peame mõtlema selle peale, milliseid ootusi me paneme sellele programmile, aga kui komisjonilt äh, tuleb positiivne hinnang, siis on vaja mõelda selle peale, kuidas seda kajastada ka eelarves. on vaja eraldada siis äh, ka vajalikud vahendid. ja kui nõukogu tõesti usub omaenda prioriteetidesse, majanduskasvu ja tööhõivesse, siis ei saa ta ka hakata vastu vaidlema nüüd rubriik kaks äh, on midagi, mille juurde ma tahaksin tagasi tulla eelarveprojektis. ma olen nõus sellega, et mis puudutab äh, ettenägematute kulude varu, äh, siis kolmsada miljonit hoida varus on põhjendatud aga eh, komisjonilt on tulnud ka juba informatsiooni, mida sellega peale hakata. nüüd kolmas rubriik on see, mida nõukogu on kõige vähem kärpinud. jah, siin on üsna väiksed varud ette nähtud ja kärped kultuuriprogrammide vahel valal ja loomingulise Euroopa kärped ja kultuurivahetusprogrammide alased kärped on mind pisut äh, kibestuma pannud. on vaadata vaja ikkagi siin nõukogu argumente nende kärbete kohta. neljas rubriik, selle kohta ma olen juba paar sõna öelnud. Mm, siin on vaja naasta komisjoni ettepaneku juurde ja see puudutab ka ettenägematute varude summat, on vaja mõelda selle peale, kuidas täpselt äh, talitada, aga meil on vaja neid varusid kasutada selleks, et võidelda ennekõike rände põhjuste vastu. ja mis puudutab Türgi instrumendi rahastamist, selle kohta ma teen ka omapoolsed ettepanekud, aga Euroopa Liidu arengupoliitikat Äh, me ei saa ju sellest loobuda. ja meil on vaja selleks rahalisi vahendeid. meil on vaja need kärped selles valdkonnas likvideerida. ei saa ühes kohas probleeme lahendada, kui need tekitavad probleeme mujal ja kõikide kategooriate, rubriikide puhul edasi ma soovitan siiski naasta komisjoni esialgse ettepaneku juurde ja suurendada äh, kohustuste summasid. see on minu lühikene analüüs või ka ma vaatan üsna põhjalik analüüs, kui ma kella näen, selle kohta, mida nõukogu on välja pakkunud ja minu esialgsed mõtted, kuidas menetleda kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvet. nüüd palun teie märkused. suur tänu teile. ja kas härra Tarand võib-olla anname te- teile hiljem võib-olla sõna, kas te või soovite praegu? soovite praegu? Thank you, Mr President uh.... suur tänu, esimees. minu analüüs ei ole nii pikk. minu vastutus seoses kulutuste osas on palju piiratum kui härra Kaieri puhul. minu poolt neli märkust põhiküsimuste kohta praegusel hetkel ma panin tähele, et nõukogule teeb muret eh, Euroopa Parlamendi eelarve, eh, et ei ole saavutatud viieprotsendilist tööjõukulutuste kärbet ja ma olen täiesti kindel, et eh, asepresidendid Sasuli Niiland ja ka peasekretär on meile selle kohta ülevaate andnud ja nad on vähemalt mind veennud, et selles küsimuses probleemi ei ole lisaks mõningad arusaamatused, mis puudutavad ähm, regioonide komitee ja majandus- ja sotsiaalkomitee olukorda. tundub, et taaskord äh, peasekretär härra Velle on äh, kinnitanud äh, nendele komiteedele, et varasematest kokkulepetest peatakse kinni. mina omalt poolt tahaksin rõhutada et ma leian, et äh, aja jooksul need komiteed ja Euroopa Parlament võiksid äh, teha koostööd täies mahus äh, äh, nii-öelda taustatööde osas, kus toimub äh, justkui selline jõupositsioonide mäng kaheksa isiku osas. siin võib esineda tõsine probleem seoses Euroopa Kohtuga. nõukogu kärped on selles osas eriti ähm, tõsised. ja mina leian, kui teie siin komisjonis olete minuga nõus, siis seda lähenemist tuleks korrigeerida ja on täiesti naeruväärne, et nõukogu kritiseerib ähm, ko-, kohtukulusid, samas me teame, et kohus äh, soovis juurde seitset kohtunikku, nõukogu otsustas, et igal, lisaks kaheteistkümnele ja iga, samas nõukogu otsustas, et igal ähm, riigil peaks oma esindaja, seega on minu arvates see olukord naeruväärne. ja lõpetuseks see teema, mida on vaja käsitleda head kolleegid väliskomisjonis, kelle osas ma olen kindel, et Brit, ka Briti äh, ajakirjanikud peaks neid äh, põhitegijateks, Verhofstadt, Brock äh, ja teevad ettepaneku luua olulisi varusid välisteenistuse eelarve osas ja kuigi ma mõistan nende lähenemist, siis siin eelarvekomisjonis peaksime me pingutama selle nimel, et teha ettepanek, mis oleks vastuvõetav kõikidele osapooltele. jah see, need olid põhilised mõtted äh, ja viited äh, probleemidele, mis võivad tõstatuda. kõigepealt siis äh, parlamendi seisukoha kujundamine pluss läbirääkimised ja vaatame siis, mida on võimalik ära teha kolmepoolsete kohtumiste käigus, aitäh! suur tänu, härra Tarand ja nüüd annan sõna härra Borissanile suur tänu. mõned äh, tähelepanekud ka minu poolt äh, järgmise aasta eelarve projekti kohta. kui me komisjonilt selle äh, projekti saime, siis nägime, et tegemist oli väga piiratud eelarvega ja, ja arvestades keerulisi olukorda, kus meil oli vaja tagada Euroopa poliitikate rahastamine, mille, mis on suunatud jätkusuutlikule arengule, töökohtade loomisele ja samas võidelda ka oluliste kiireloomuliste põgenike kriisiga seonduvate teemadega. ja me mõistsime, et eelarve on piiratud, aga me ei mõista seda, mida nõukogu on teinud täiendavate kärbetega, ettepanekutega juulikuust eriti kui vaadata neid kärpeid, mis nõukogu rubriigis üks A on ette näinud, siis on selge, et see ei kajasta prioriteeti, milles osas sai kokku lepitud äh, mitmeaastase finantsraamistiku osas. kasutades EDA eelarvet, nagu öeldud, siis selleks, et luua töökohti ja tagada kestlik äh, majanduskasv. lisaks sellele loomulikult äh, eelarvet äh, mõjutas ka EFSI loomise rahastamine ja need kärpeid, äh, nagu ka mitmetel kordadel välja on toodud, vajavad tegemist. nüüd, mis puudutab rubriiki üks B, nagu üldraportöör ütles, siis eelarveprojektis komisjonis me nägime, et makse, mis on enam, kärbiti enam kui kahekümne protsendi võrra äh, Mm, äh, maksete assigneeringuid ja see teeb meile muret, aga me otsustasime küsida komisjonilt täiendavaid selgitusi ja äh, loodame äh, selle kohta infot saada. aga kus me siis praegu oleme, tegemist on olukorraga, kus maksete nõudeid ei ole varasemate aastate kohta, aga samas on programme, mis käivituvad äh, järgmisel aastal, kuhu on vaja rohkem raha suunata makseteks ja ilmselgelt on meil vaja täpset hinnangut komisjoni poolt. ja samuti ka lähtudes äh, liikmesriikide prognoosidest, mis nad komisjonile on edastanud viimasel ajal. oht on selles, et taaskord äh, tekib äh, tasumata maksete äh, hulk ja, ja see vähendab Euroopa Liidu usaldusväärsust. noorte tööhõive algatus, millest rääkis ka raportöör, siinkohal peame me lähtuma parlamendi raportist, mis puudutas MFF-i läbivaatamist ja me näeme, et noorte tööhõive äh, äh, probleemid on liiga tõsised veel ja meil on vaja täielikult äh, rahastada seda vahendit ma viitasin mitmestasele finantsraamistikule ja on selge, et kõik, mis on parlamendi raportis, mille koostas härra Albrecht ja proua Toma, siis kõik see, mis seal sees on, kõik need parlamendi poliitilised ähm, prioriteedid vajavad kajastamist Euroopa Liidu eelarves ka järgmiseks aastaks. mis puudutab äh, rubriiki kaks, siis siin on selge, et kärped on vaja taast-, varasemad kärped on vaja korrigeerida nõukogu poolt ja taastada need tasemed, mis komisjon ette nägi. loomulikult selleks, et tagada toiduga varustatus kogu Euroopas ja mis puudutab ka piimapaketi ettepanekut, mille tegi komisjon eh, ja volinik eelmisel nädalal, siis see oli viissada miljonit eurot, mina toetan seda lähemist, aga loomulikult me peame mõistma, komisjon ja võib-olla härra Priisa võiks meid teavitada, mis on need täpsed mõjud eelarvele järgmisel aastal. mis puudutab äh, rubriiki kolm, siis ähm, ülemmäärad on liiga madalad ja MFF-i läbivaatamise raportis oli samuti kirjas ja loomulikult tegemist on teemaga, mis äh, vajab käsitlemist äh, äh, mitmestase finantsraamistiku läbivaatamisel. nii palju minu poolt algatuseks, aitäh, esimees! suur tänu ja härra Manka, palun! suur tänu, aitäh, esimees! ma olen äh, härra Kaieri analüüsiga täiesti nõus nõukogu kärped kaks tuhat seitsekümmend, seitseteist aastaks ei ole nii äh, jõulised kui varasematel aastatel, see vastab tõele, aga mõned need kärped muudavad olukorra väga keeruliseks, äh, selleks et täita meie prioriteete. Euroopa kaks tuhat kakskümmend näiteks see on äh, ühine eesmärk nii nõukogule kui parlamendile. Horisont kaks tuhat kakskümmend, ITER, VKE-d, äh, kõikide nende rahastust kärbitakse ja sellel on äh, tõsine mõju töökohtadele. kui nõukogu prioriteetsetes valdkondades kärpeid planeerib, siis äh, me peame analüüsima, milline äh, nende mõju saab olema nendele valdkondadele ja tööhõivele. näiteks noorte tööhõive algatus juba eelmisel aastal mõned liikmesriigid ütlesid meile, et see algatus oli tõeline, tõeliselt edukas kaheksakümmend protsenti abisaajatest olid ka programmi lõpus veel tööga hõivatud. me soovisime hinnangut sellele projektile sel aastal. me teadsime, et tegemist on fantastilise projektiga. mõned riigid on näinud selle edusamme, aga meil ei ole ametlikku ülevaatust veel olemas. see tähendab, et me ei ole lähenenud piisavalt hästi sellele projektile, piisavalt konkreetselt. mis puudutab aga teisi institutsioone, härra Tarand kirjeldas äh, seda tahet vähendada ühe protsendi võrra töökohti aastas ja mille lõpptulemuseks peaks olema viieprotsendiline kärbe. me peaksime komisjonilt küsima, kus on need säästus, kui töökulusid kärbitakse, töökohti ja näiteks ametlikke tõlke vähendatakse ja neid asendatakse vabakutselistega siis läheb see maksma sama palju, kus on see sääst siinkohal? ilmselgelt äh, asjasse puutuvad institutsioonid peavad omama teatud varusid oma eelarves. mõned oma märkused äh, hoian ma hilisemaks aga mis puudutab parlamendi äh, eelarvet, äh, siis selle kohta ütleksin järgmist. me kulutame julgeolekule äh, hoonete puhul, aga samas jah, Euroopa Parlamendi julgeolek on oluline, aga täiesti üllatav on see, kuidas meil järsku on võimalik leida miljoneid see jaoks, kus olid need miljonid varem, kui meil oli vaja neid teiste valdkondade jaoks inflatsioon saab olema tunduvalt madalam kui prognoositud. ette oli nähtud üsnagi oluline koefitsient, see tähendab, et kümned miljonid eurod eh, liiguvad eh, eelarves ringi ma arvan, et me peaksime olema siin selged ja kasutama konkreetseid äh, näitajaid, näiteks äh, energiahinnad. me ei tohiks eelarvesse suurendatud äh, kujundlikke näitajaid, me peaksime kasutama realistlikke arve. oma resolutsioonis oleme me öelnud, et Euroopa Parlamendi eelarve äh, lähtub äh, tõelistest vajadustest ja mitte mingitest automaatsetest indekseerimistest. ma leian, et tegemist on äh, meie jaoks võimalusega koostada eelarve lähtudes tõelistest vajadustest ja mitte fantaseerida. suur tänu! Give me a start, Chairman. I would like to thank also the rapporteur sooviksin tänada raportööre tema nende ettekannete eest, ma olen nendega paljus nõus, kuid samas tundub mulle, et me loobume liialt kergesti ja anname nõukogule järele, mida iganes nad ka e, ei tee ja lubame neil kärpeid teha ja unustame selle juures ära komisjoni. komisjon tegi ähm, eelarveprojekti, äh, tegi seal kärpeid äh, unustame, ütlesime ka Brexiti, unustasime ka selle, et lükkasime edasi äh, eelarve arutelud seoses Brexiti aruteludega ja referendumiga ning kas meil on nüüd uued prioriteedid, mina ei näe siin uusi äh, prioriteete Euroopa Liidu jaoks, ma ei näe ka Euroopa Parlamendi jaoks uusi prioriteete ning ma sooviksin konkreetsemat arutelu selle kohta, mida peaks selle eelarvega tegema. iga aasta me räägime eelarvest teeme nii, nagu ütles härra Manka, kohaldame pisut ja siis lõpetame arutelu, hääletame ja siis me ei näe seal tulemusi mitte kusagilt. ma arvan, et enamus leiab, et nii on. arutame asja valijatega valimispiirkondades, küsime, kuhu see raha läheb, millised on konkreetsed tulemused ja peaksime rääkima neist konkreetsetest tulemustest täpselt samamoodi, sest meil on palju eelarveridasid, väga palju teemasid on, aga seda kõike tuleb ju mainida. sest mina tõesti usun, et inimestel on palju ootusi ja meie suhtes ja samas komisjon teeb seda, mida ta ikka teeb, mängib oma mänge suletud uste taga ja arutavad asju nõukoguga, sest ma arvan, et komisjon teab küll, mida nõukogu teeb, nii et arvan, et peame jälgima seda, mida tehakse Euroopa eelarvega, me rääkisime siin noore töötusalgatusest, rääkisime sellest, mis tegelikult ka toimub ja ma sooviksin rõhutada ka ettevalmistavatest tegemistest, sest raportöör mainis seda. me ei näe selle tulemusi kusagilt minul äh, näiteks äh, mitu ettevalmistavat tegevust kiideti heaks, aga mitte midagi pole ellu rakendatud. samas me hääletame siin nende poolt, aga tegelikkuses ei toimu mitte midagi, hääletame eelarve poolt ja tegelikult ei, äh, ei toimu mitte midagi, sest komisjon kontrollib seda, mida ta, nad tahavad juurutada, mida nad ei taha. nii et arvan, et äh, see arutelu on siin väga oluline ja tahaksin tõesti näha siin või tugevat arutelu vasak- ja parempoolsete poolt, kuulda erinevaid seisukohti ja näidata inimestele kodus, et me tõesti millegi eest võitleme. vasakpoolsed, parempoolsed ja ka tsentristid muidugi, ütleb esimees. järgmisena saab sõna proua Toma. suur tänu teile, härra esimees kõigepealt sooviksin tänada kolleege eh, härra Geierit eh, selle esmase detailse analüüsi eest, millega ma olen nõus ja sooviksin öelda, et olen ka väga mures, sest eh, tõepoolest, nagu seda ütles minu eelkõneleja ütles, hoolimata Briti referendumist, hoolimata kriisidest, on selline mulje, et vähemalt eelarve juures me endiselt pigistame silmad kinni. me tõesti pigistame silmad kinni, nagu seda on näha ka komi-, nagu nõukogu juures. kõik jätkub nagu enne. näeme eh, uusi kuulunõudeid, uusi siis, eh, sisse eh, tulekute juures uusi nõudmisi, aga samas äh, üritame ikka kõike teha samas vaimus. me ei ole absoluutselt praeguse olukorra kõrgusel, praeguse äh, kriisi poolt tekitatud vajaduste kõrgusel. ning sooviksin äh, veel mõningad märkused lisada. kõigepealt see, mis puudutab rubriigi üks A. tõepoolest jah Eh, paljud eh, fraktsioonid ei ole nõus enam silmi kinni pigistama ja eh, näiteks see, mis puudutab pilootprojekti meie kaitsetegevuse juures. kujutagem ette, et me põhimõtteliselt oleme nõus, kuid siis tuleb meeles pidada ka seda, et parlament on oma seisukohad selgelt välja öelnud mitmeaastase finants raamistiku arutelus, mille poolt hääletati juulikuus. me ei soovi uusi kulutusi ilma uute sissetulekutega teda või siis siis äärmisel juhul, kui on tõesti äärmiselt põhjest, põhjendatud kulutusega, nii et me peame olema väga jäigad, väga enesekindlad ning äh, peame eelarveliselt vastutustundlikult käituma ja nõudma sedasama ka nõukogult. nüüd, mis puudutab rubriigi üks A, jääb ka noorte tööhõive küsimus. tahaksin öelda sinna, et ma olen väga vihane. kõigepealt lähtume me sellest, et meil on õigus äh, sellist algatust kärpida senikaua, kui komisjonipoolset, äh, komisjonipoolset reaktsiooni ei ole. see on väga kahtlase väärtusega Eh, sest eh, tavaliselt eh, tegevus jätkub kuni hinnanguni ja kui hinnang on negatiivne, katkestame. aga nüüd ilma, et me teaks, kas see instrument ole, oli hea või mitte, me lihtsalt lõpetame selle ilma, et me teaks, kuidas seda hinnata. see ei ole õige. ja lõpuks komisjon peaks selle hinnangu ülevaate meile juba esitama. ja mõtleme ka selle peale et väga tore on, kui sellised hinnangud äh, muudkui venivad ja venivad. E, ja e, seda sellepärast, et me ei pane, et nii ei panda tähele, et äh, makseid ei toimu. selline asi ei saa jätkuda. selline hinnang, ootame me seda juba mitu e, kuud, isegi aastat, see peab tulema. ning nüüd rubriik B. mina olen, äh, jään palju rangem kui sina. sest ma keeldun Eh, näiteks eh, mõtlemast ühtsuspoliitika puhul, et vastutus langeks ainult liikmesriikidele. ja miks ma seda ütlen? sellepärast on eh, näiteks, kui on näiteks mingisugune probleem, mis, mis puudutab rakenduskavasid, no rääkigem nendest võib-olla probleemi peab lahendama komisjon või liikmesriigid ise, aga no kuulge, kolm aastat, kolm aastat, oleme ikka veel ummiktänavas. ja minul on tekkinud selline tunne, kas see mitte ei sobi eriti hästi komisjonile, sest e, raha e, kulutatakse niimoodi vähem ja saame võtta raha juurde teistest rubriikidest. ma saan aru, et ma olen väga umbusklik, aga siiski kui on olemas selline, eh, sellised vahendid, siis tuleb sellest rääkida ja eh, komisjon peab samuti oma eh, tegev, tegevusega üles näitama, et nad on sellest huvitatud. sest praegusel hetkel on probleemiks ka liikmesriikide kaasfinantseerimine. see, et, et ühtsuspoliitikat finantseeritakse halvasti, näitab, et kaasfinantseerimine tegelikult ei toimi. nii et rääkigem sellest selleks, et see asi toimib, oleks eh, vaja, selleks see toimiks, on vaja kahte, kui selleks, et see ei toimiks, on samuti vaja kahte. ütlen veel kord, et ma olen väga mures ja ma arvan, et veel kord, et veelgi enam kui EFSI on just regionaalpoliitika Euroopa esi, esmane eh, finantseerimis, investeerimispoliitika ning äh, kui see ei toimi, siis see näitab, et kogu Euroopa investeerimispoliitika äh, ei toimi. aga need olid minu jaoks olulised teemad, soovisin oma mured välja öelda. Sarvamaa. suur tänu, esimees, ma räägin siin suuremast pildist, sellest, äh, kus me omadega oleme. kõigepealt sooviksime tänada mõlemat raportööri. kõigepealt praegu on väga erilised ajad ja need äh, nõuavad erilisi meetmeid. me ei näe sellest midagi äh, nõukogu poolt äh, koostatud dokumendis. sest üksjalgu meil juba üle kuristiku ääre. ja liikmesriigid ikka veel ei kuule, et häirekellad helisevad. see on väga murettekitav ja väga kahetsusväärne. teiseks, eh, prioriteedid. mulle prioriteedid väga meeldivad ja ma sooviks neid rohkem näha. Euroopa Liidu eelarves samuti, see on meie jaoks päevselge, et kõige olulisemad on töökohad, majanduskasv. teadusuuringud on selleks eh, vältimatult tähtsad pagulusküsimus, me peame sellega lihtsalt tegelema ning kolmandaks ja sooviksin seda eriti siin välja öelda, sest äh, üks, olen üks vähestest äh, ja ma olen äh, eriseisukohal teistest, teiste kõnelejatega, kolm, kolm on kaitsekulud. see ei too lisandväärtust, see ei ole eriti tootlik, kuid me peame tulema selle juurde tagasi me tuleme selle juurde tagasi, tuletage, jätke endale meelde, et kaks tuhat kuusteist augustis ma seda ütlesin. aga aja jooksul, paari aasta jooksul peame me selle juurde tagasi tulema. ning äh, vähemalt äh, midagi näeme nõukogu poolt selles osas, see on väike asi, aga vähemalt algus. ning veel üldiselt äh, olen täiesti nõus sellega, mida ütles härra Kaier, aga kahetsusväärne, et nõukogu süstemaatiliselt kärbib eh, komisjoni poolt välja pakutud eh, e-, eelarveprojekti. minu jaoks on see tõestus sellest kurvast eh, faktist, et liikmesriigid elavad endiselt silmad kinni, nagu seda ütles proua Toma. Nad ei tunnista seda, et Euroopas on eksistentsiaalne kriis ja äh, Äh, ainus ravi selle vastu on rohkem Euroopat ja mitte ainult natuke rohkem, vaid väga palju rohkem ja seda äh, tuleb näidata ka eelarves, sest äh, eelarve on halastamatu peegelpilt sellest, kuidas meie seda olukorda näeme. praegu on selge see, et Euroopa ei ole üles ärganud peame oma hääle kuuldavaks tegema selleks, et meid usutaks. suur tänu ja härra Fernandes. suur tänu teile. kõigepealt sooviksin ma tänada raportööre ja ka variraportööre. me istume kõik ühes laevas, me jagame sarnaseid eesmärke siin juba neljas aasta meie mitmeaastasest finantsraamistikust, mis peaks juba ammu korralikult toimima. see tundub ilmselge olevat, kuid äh, ei tohi unustada, et Euroopa eelarve peaks äh, koosnema ühest, äh, iga riigi poolt eraldatavast ühe protsendist SKP-st, kuid äh, praegusel hetkel on asi niimoodi, et, et nõukogule pakuvad huvi ainult kulud ja mitte kohustused ja see toob kaasa selle, et null koma kaheksakümmend üheksa protsenti tuli eh, kogu sissetulekust eh, Euroopade ja eh, see tähendab seda, et meil on tõsiseid probleeme maksetega ning ja Euroopa Liidu kodanikud et meie võimekus sellistele probleemidele äh, vastu astuda, tähendab seda, et riigid peavad tegema eraldisi, mis on null koma kaheksakümmend üheksa protsenti nende SKP-st, rahvamajanduse kogutulust. kas selles, see on piisav selleks, et meie äh, kohustusi täita, no ootame ja vaatame, sest kaks tuhat seitseteist peaks kõik juba praegu toimima toimima suurepäraselt, kui meil oleks vaja paranduseelarvet teha, siis lõpuks äh, süüdistame me selles komisjoni, sest äh, mida see kõik kokkuvõttes tähendab? see tähendab äh, seda, et me kaotame usaldusväärsuse oma kodanike silmis ning ma olen täiesti veendunud selles, et aasta lõpuks peame me selle paranduseelarve niikuinii esitama selleks, et oma kohustusi täita ja see kõik kordub üle ja üle uuesti ning äh, mis puudutab prioriteete, siis on päevselge, et, äh, et äh, eelarve ei saa lihtsalt mitte sammu käia Euroopa hetkeolukorraga Eh, majanduskasv, eh, konkurentsivõime, eh, teadusuuringud, innovatsioon, VKE-d, need kõik peavad olema päevakorras. näiteks noorte tööpuudus, muud sellised teemad, need peavad olema meie jaoks prioriteetsed, peame üritama leida lahendusi et väheneks äh, noorte tööpuudus. kus on praegu vastutustunne? Äh, osa vastutusest langeb Euroopa Liidule, teine osa aga liikmesriikidele ning peame mõtlema selle peale, millised on vajalikud ettepanekud selleks, et selle probleemiga äh, Ehm, ehm, et see probleemi lahendada. praegusel hetkel eh, on eh, noorte tööpuudus kaks korda kõrgem kui eh, teistes vanusegruppides ja sellepärast meil on vaja kiiresti lahendust, solidaarsus, rohkem solidaarsust, ehm, töötus, immigratsioon on olulised, kõik julgeolekuteemad on samuti olulised Euroopa Liidu kodanike jaoks Euroopa Liit, Euroopa institutsioonid peavad äh, eelarves kajastama seda, et on vaja kaitsta meie kodanikke. Ehm, julgeolek on üks äh, suuri murekohtisid. ning äh, olen kindel, et lõpuks me jõuame tulemusteni. meil on ettepanekud nii komisjoni kui nõukogu poolt, kuid arvan, et äh, mõlemad seisukohavõtud peaks olema ambitsioonikamad ja ka realistlikumad, aitäh. suur tänu ja härra Ronaldo. suur tänu, äh, suur tänu äh, härra äh, Käierile selge seisukohavõtu eest ning äh, ning äh, need äh, summad, mis, millest siin räägitakse, on ülimalt vähetähtsad liikmesriikide eelarvetes ja praegune nõukogu seisukoht äh, nii-öelda steriliseerib liikmesriikide tegevusvõimekuse. ja olulistes küsimustes kõik rääkisid siin juba rubriigist, üks A töö, noorte tööhõive küsimus on väga tähtis ja peaksime näitama üles, üles soovi edasi minna kuid see, et me ootame hinnanguid, ei tähenda seda, et me edasi ei pea minema. mis puudutab kaitseküsimusi, on see samuti oluline. arvan, et peaksime selle küsimusega edasi tegelema, sest praegusel hetkel Prantsusmaa, Inglismaa on eriti eh, eh, tähelepanu keskmes, rünnakute keskmes ja äh, arvan, et äh, peaksime selle peale rohkem mõtlema. mis puudutab struktuurifonde, siis ka mina tunnistan, et, äh, et äh, olen üsnagi pahane, sest struktuurifondidel on selge side Euroopa Liidu ja Euroopa kodanike vahel ja kui struktuurifondi ei varustada piisavalt, siis side ka nõrgeneb. kardan seda, et me muudame liialt keeruliseks äh, Eh, struktuurifondidesse panustamise ja see omakorda ehm, tähendab seda, et need, kes soovivad esitada projekte, ei julge seda enam teha. peaksime mõtlema selle peale, kuidas paremini rahastada fonde ja see toetaks uusi projekte erinevates liikmesriikides me ei taha olukorda, kus eh, projektide koostajad ei toeta enam, eh, ei oota enam toetusi, ei taotle toetusi struktuurifondidest ning eh, siin on muidugi ka kohustuste ja maksete vahelise harmoonia küsimus vaja lahendada. kui me hakkame laskma sellel kõigel, sellel kõigel juba käest, siis see tähendab seda, et see tekitab uue keerulisema olukorraga struktuurifondide jaoks. ja nüüd see, mis puudutab eelarveridade kaks, siis eh, eile eh, või viimasel korral vähemalt räägiti hindade, eh, hindade ebakindlusest. meil on vaja selle küsimusega tegeleda nagu ka muude selliste küsimustega, nagu näiteks, et ei tekiks pidevalt uusi põllumajanduskriise ja mis puudutab number nelja, siis on täiesti selge, et on eh, vaja olu, olukorra kõrgusel, sest Euroopa usutavus on siin mängus. peaksime selle asja peale tõsiselt mõtlema, kuidas, eh, kuidas tegeleda probleemidega Lähis-Idas, Aafrikas ning Euroopa ise on see, kes eh, jääb küsimärgi alla ning peaksime äh, mõtlema selle peale, kuidas kõige paremini, kõige adekvaatsemalt reageerida sellistes küsimustes ning ma eh, sooviksin tänada härra Tarandit, kes täpsustas teatud punkte. ilmselt siin väga põhjalikult polegi midagi rääkida ka enam, sest eh, vaatame, kuidas asjad edasi arenevad. aga eh, siin on muidugi selliseid konfliktiküsimusi nagu näiteks äh, alalised tõlgid, vabakutselised tõlgid ja nii edasi, peaksime üritama leida mm, sobivaid lahendusi, selliseid eh, formuleeringuid nagu näiteks ka erinevate komiteede puhul, et eh, meie institutsioonid toimiks võimalikult hästi. see oleks eh, minu poolt kõik, aitäh raportööridele, aitäh ja nüüd härra Albrecht. minul on üks poliitiline märkus ja üks küsimus. kõigepealt eelarvemenetluse arutelud meie komisjonis on tehnilise iseloomuga. peaks olema, aga tegelikult on nad väga poliitilised ja nagu härra Sarvamaa ütles, me ju arutame Euroopa probleeme siin. eelarve vaatevinklist on väga selge et, et üks protsent rahvamajanduse kogutulust ei suuda lahendada kõikide liikmesriikide kõiki probleeme see peab olema selge ka meie kodanikele ja nendele, kes meie poolt hääletasid. üks protsent ei suuda kõike lahendada, näiteks tööhõive vallas tööpuudus on suur probleem ja ühe protsendiga lahendada see probleem kahekümne kaheksas liikmesriigis. meil on vaja ikkagi selget ettekujutust, mille jaoks eelarve on, kas selleks, et motiveerida, äh, dünaamilisemaks muuta, ergutada või äh, kõikide probleemide lahendamiseks ei suuda seda äh, üks eelarve teha, vaid muudab ainult asjad siis hullemaks ja kui äh, probleeme ei suudeta lahendada, siis milleks on seda vaja? liikmesriigid leiavad, et siis on vaja seda kärpida. see on sümboolne samm. jah, äh, kui me arutame seda, mida me tahame Euroopa Liidu eelarvest, milleks see on ja mida me tahame oma tegevusega saavutada, siis osa meist leiab, et Euroopa Liit äh, peab seisma koos ja üheskoos äh, probleeme lahendama, meil on ikka rohkem ja rohkem instrumente, mis ei ole meie kontrolli all ja liikmesriigid ütlevad, seda ei tasugi üldse arutada seetõttu ja jätkakem vanas vaimus. meil on vaja sellist arutelu pidada, sest meil on äh, Brexiti probleem, aga ka kaitse küsimused on aktuaalsed. ja me ei saa silmi sulgeda ja peame arutama neid probleeme, see oli poliitiline märkus, aga nüüd küsimus. Äh, Jens, ma õnnitlen sind. ma tean, et sa oled alati väga viisakas oma sõnakasutuses. Äh, tegelikult sa oled hoopis brutaalsema lähenemisviisiga äh, tegelikult, aga minu küsimus on, seostub ka proua Tomaa poolt öelduga, et kuidas ühendada kahe tuhande seitsmenda aasta üldeelarve vahe eh, läbivaatamisega. meie sotsiaaldemokraatidest kolleegid ütlevad, et seos peab olema. nüüd minu küsimus, et kuidas teie sellesse suhtute, kas tingimused seada või kuidas? ja teine küsimus on tehnilist laadi ühtekuuluvuspoliitika, regionaalpoliitika, siin on meil tõsiseid probleeme. meie oleme eelarvekomisjon ja meil peab olema ka komisjonilt selge informatsioon regionaalpoliitika kohta. aga miks viivitused? viivitustel on mitmeid põhjuseid ju, meil peab olema selle kohta selgelt informatsiooni, sest vastasel korral meil on probleeme ühtekuuluvuspoliitikaga järgmisel aastal küsimus on selles, et kes on süüdi, mis toimub üldse? miks äh, sellised viivitused, maksed viibivad, rakendusprogrammid ei ole valmis, delegeeritud aktid äh, eksante tingimuslikkusega ei ole valmis. kui me praegu siin selgust ei saa, siis on probleemid hiljem hullemad ja meil on ka suur mahajäämus. lubati, et mahajäämus maksetes väheneb. jah, nüüd on ta tõesti väikseks kahanenud. aga probleemid ei ole üldse veel alanud. kui probleemid algavad, siis jälle eh, maksed hakkavad hilinema ja meil saab olema tohutu mahajäämus järgmisel aastal. Eh, võib-olla mitte nii suur kui varasemal ajal, aga kindlasti see probleem tekib eh, nii et milline saab olema mahajäämus kahe aasta pärast, tuleb mõelda. me võtame möödunud aastate varudest raha anname üle. ja kuidas see kõik mõjutab ühtekuuluvuspoliitikat ja võib-olla tõesti raha seal ei kasutata mõistlikult. et tegemist ei ole enam investeeringutega, vaid lihtsalt jagamisega. on vaja selgelt teada, milline olukord praegu valitseb, kus on probleemid ja kuidas neid lahendada asi ei ole äh, ainult äh, tehniline vaid hoopis laiem. me peame tõsiselt arutama Euroopa Liidu teemasid ja selle eelarvemenetluse raames samuti. ja öö, tähtis on, et ei kujuneks nii, et meie üldpoliitika on mitte arendada Euroopa Liitu, vaid hoopis kärpida seda. ma tänan ja nüüd härra Maragall. suur tänu, esimees creo que hay, hay alguna cosa, algún, algún matiz para completar, para añadir. tahaks paar sõna öelda lisaks. selge on see, et ole, võime juba tavapärasesse lõksu langeda. hakkame varude pärast tülitsema ja reageerime üle kõigi nõukogude provokatsioonide peale. peaksime meeles pidama seda, et kaks tuhat seitseteist on esimene eelarve pärast vahearuannet ja see peaks olema meie ainus lähtekoht. parlament ei tohiks seda unustada, peaksime olema järjepidevad, sidusad Äh, võttes arvesse seda, mida rääkisime kevadel ja suvel, äh, võttes eriti arvesse raportit mitmeaastase finantsraamistiku kohta ning see on äh, see tee, millest me peaks kinni pidama. Teie toome kommentaar on väga selgelt külma peaga täpselt koostatud ning võtab arvesse meie praeguseid mängureegleid. see peaks aitama meil mitte langeda praegusesse lõksu ja e, e, üritada, see tähendab seda, et me ei tohiks uuesti lubada endale seda, et me hakkame lihtsalt niimoodi minimaalkokkuleppeid sõlmima nii-öelda ühest kärpest teiseni. ja praegusel hetkel on väga raske selliseid äh, selgelt aru saada, millised äh, poliitilised prioriteedid on nõukogus. praegusel hetkel tundub, et üritatakse teha lihtsalt äh, salakärpeid teha ja vastada vastavalt liikmesriikide kokkulepetele. igatahes on nad väga kaugel sellest, mis peaks olema Euroopa tegelik poliitika võtkem kas või maksete küsimus. näeme selgelt, et, et, et see kinnitab äh, peaaegu notariaalselt, kui raske on teatud liikmesriikidel ellu viia neid programme, mis on Euroopa poolt finantseeritud. ning äh, see on ka seotud äh, maksete endiste tulevaste probleemidega. igatahes ei ole selge on see, et nõukogu ei ähm, tunne mingit huvi meie poolt juba paika pandud äh, prioriteetidest. näiteks Euroopa Liidu Türgi poliitika, naabruspoliitika, arengu ja koostöö küsimused, see ei ole aktsepteeritav. Need äh, teemad ei ole omavahel ära vahetatavad ning see peab selgeks saama. näiteks ka so-, peaksime selgitama, et näiteks kahe tuhande kümnenda aasta horisont Euroopa äh, äh, rahastu äh, äh peaks saama vajalikul määral toetust ka edaspidi, mitte ainult kahe tuhande kahekümnenda aastani ning äh, et et äh, Junk-, tänu Junckeri plaanile ei ole hakatud kärpima neid ähm, äh, programme, mis äh, Euroopa tulevikule nii olulised on. igatahes äh, Euroopa äh, need tööt-, noorte töötusprogramm äh, on väga hea, et teatud riigid nõuavad konkreetselt selle programmi jätkamist, sest on arusaamatu, et sellised riigid nagu Hispaaniad, Hispaania ei osale selles, äh, äh, selles äh, taotluses. näeme ka seda, kuidas nõukogu reaktsioon takistab paljudel sellistel Euroopa programmidel edasi areneda ja need uues esiteks tavapärase, tavapärase vabandused, halduskulusid tuleb vähendada kuid äh, tegelikult äh, pole see nii, sest administratiivkulusid vähendades me muudaks need programmid vähem toimivateks ja äh, üritatakse ka näiteks loomingulisi programme või sotsiaalprogramme vähendada ning üritatakse ka hakkan nüüd ka lõpetama peame mõtlema selle peale, milline see arutelu poliitiline sisu on, üritame eh, seda laiendada, kriteeriumi laiendada, võttes arvesse parlamendi seisukohti ja üritame eh, need kõik tõlkida eelarvelisse keelde ja üritame oma muudatusettepanekutega, mida pole küll palju, mis on siiski olulised, eh, näidata üles toetust raportööri vastu et meil oleks võimalik lõpuks ometi eh, saavutada eelarve, mis oleks tegelikult Euroopa jaoks, see on kiiresti väga vajalik. ootame kannatamatut komisjoni ettepanekut mitmeaastase finantsraamustiku ümbervaatamiseks, sest ilma selleta eh, pole meie praegusel arutelul mitte mingisugust mõtet, aitäh. Merci, monsieur Colmel. aitäh, härra Colmel, palun suur tänu. kõigepealt südamest tänu kolleegidele Kaierile ja Tarandile väga põhjaliku analüüsi eest ja pühendumise eest. mul on hea meel selle üle, et eh, siin olid märksõnad, kõlasid, et meil on vaja põhjalikku arutelu pidada selle üle et mida me siis tahame saavutada Euroopa Liidu eelarvega ja mida me saame selle eelarvega saavutada. kõigepealt eelarve koostamine, e, jah, see alati tähendab seda, et ollakse puudujäägis, ühelgi riigil ei ole nii palju raha käsutada, kui oleks vaja. ja eelarvega Euroopa Liidus ei ole samuti asjad teisiti. ja peame mõtlema selle peale, et mis on see õige retsept Äh, siis selles olukorras, kus Euroopa Liit praegu on, praegustes kriisides ja on vaja küsida mitte seda, et kas me tahame paremat Euroopat, see on selge, aga hoopis seda, et kas me tahame rohkem Euroopat või hoopis äh, vähem Euroopat. see on põhimõtteline küsimus. ja kui me mõtleme Brexiti peale, äh, britid ei hääletanud mitte Brexiti poolt sellepärast, et neil oli hirm, et nad jäävad vähema Euroopaga. Äh, nii et sellepärast on väga tähtis, et me selgitaksime välja raamtingimused ja meie jaoks need raamtingimused seavad siin parlamendis kodanikud, mida tahavad siis Euroopa Liidu kodanikud. ja mul on praegu küll tugev mulje jäänud, et Eh, väga palju kodanikke ei hääleta enne rohkem Euroopa poolt, kui nad eh, kõigepealt saavad teada, mida see siis tähendab. kui me siin abstraktselt neile seda ilustatult selgitame, siis see jõuab ärale, meil on vaja ikkagi väga põhjalikult selgitada. ja võib-olla siis me suudame kodanikud võita see eh, ettepaneku poole, et meil oleks rohkem Euroopat, aga hetkel ma olen küll üsna skeptiline selles, et meil õnnestub äh, teha siin suur samm edasi rohkem Euroopa suunal ja et kodanikud seda toetavad. ma arvan, selleks on meil vaja hoopis rohkem aega. ja sellepärast ma tahan öelda, et see eelarve eh, peab tagama selles olukorras meie ülesannete lahendamise, kus liikmesriikidel on vähem raha käsutada ja me ei saa siis Euroopa Liidus ka rohkem kulutusi teha. ja me peame põhjendama, miks on hea mõte rohkem investeerida Euroopa Liitu, aga see peab olema ka siis väga hästi põhjendatud. ja e, ühine kaitsepoliitika näiteks, kui me tahame rohkem sellele pühendada, siis me peame mõtlema, kuidas see välja näeb, millele see tugineb, vastasel korral me ei saa rohkem raha eraldada. ja dramaatilisem on olukord varjupaiga ja pagulaspoliitika vallas veel eesmärki. kõigepealt on vaja määratleda poliitilised eesmärgid ja siis on vaja rakendamiskava kontseptsiooni, mis ütleb täpselt, et jah, need eesmärgid on saavutatavad ja siis on vaja ette näha eelarve. poliitiline eesmärk on vaja seada, see meil on, aga meil ei ole realiseerimiseks kontseptsiooni aga samas meil on raha olemas, aga see tähendab seda, et meil on olemas eelarvelised vahendid, mille puhul me ei tea, kuidas neid konkreetselt kasutada. sama lugu on EFSiga. meil on eesmärk, et me tahame investeerida, aga kuni lõpuni välja menetluse käigus me ei teadnud täpselt, kuidas äh, tõesti äh, saavutada see eesmärk mõistlikult, kuidas neid rahasid kasutada selleks. nii et peame mõtlema selle peale, et kuidas paremat Euroopa Liitu kujundada ja äh, siin meie komisjonis me teame, et eelarve on iga riigi äh, tuumaks ja meie peame siin mõtlema, mida me konkreetselt tahame selle meie eelarvega saavutada. ja nüüd maksete vähendamine, see võib-olla on jah, elegantne ettepanek äh, liikmesriikide silmis, aga ma näen, et sellega hakkavad täitmata kulukohustused hoopis kasvama ja kakskümmend kaks äh, miljardit mm, äh, see tähendab äh, maksete kulul seda, et täitmata kulukohustuste hulk hakkab kasvama. härra Pööge. Euh, suur tänu äh, raportöörile, kes äh, jah, ulatuslikult selgitas oma seisukohti ja ma toetan neid, aga ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et mina töötan kolleegi Peressiga Äh, fis-, euro, euroala fiskaalsuutlikkuse teema koostan raportit ja see on väga vastuoluline teema ja seda peab arutama. Need asjad on, nagu nad on liikmesriikides ja paljud ütlevad, et kõigepealt äh, tegelege meie tõsiste probleemidega, nimelt pagulaskriisiga, äh, kus aluslepingu tingimusi enam ei täideta Äh, äh, ja et äh, on liikmesriike, kus on mõjukad parteid, kes tahavad meie juriidilisi aluseid kõigutada Euroopa Liidus. tegelege hoopis nende küsimustega, öeldakse. ja ka see usaldamatus, mis võtab võimust, populistid, natsionalistid kinnitavad kanda ja ka selle peale peame mõtlema, kui me tahame oma ülesandeid täita. ja kõiges selles etendab eelarve väga tähtsat rolli ja kui me oleme kodus valijatega kohtumises, siis me näeme, et mõnikord nähakse kodus väga moonutatult reaalset olukorda Euroopa Liidus ja populistid on kujundanud arvamusi meie pealinnades ja vastutuse kõige eest, kõigi probleemide eest nihutanud Euroopa Liidu õlgadele. kui me räägime fiskaalsuutlikkusest ja stabiliseerimise alastest eesmärkideks, see on meie eesmärk, kui me euroalast räägime, ja euro ja siseturg on meil südamel, siis me peame mõtlema selle peale, kuidas jälle öö, eh, ühistest põhimõtetest kõigil hakata kinni pidama ja kuidas usaldamatust vähendada. jah, me ei saa nõuda ettevõtjatelt ühte, kui meil samas on need probleemid, millest äh, siin just rääkisid raportöörid, et haldamine ja ellurakendamine otsustatu puhul on olnud vilets jah, me ei peaks siin hakkama süüdlasi otsima, vaid peame küsima, et mis siis tegelikult valesti on läinud. näiteks kui struktuurifondide raha ei ole suudetud korralikult kasutada, aga need on just need projektid, mis kodanikele näitavad, et meid aidatakse kohapeal regioonides Euroopa Liidu poolt. jah, ja kui me võitleme selle eest, et rohkem raha oleks noorte tööpuuduse likvideerimisse suunatud, aga samas rakendamisega on probleeme, siis me näeme, et kõik on läinud nii keeruliseks rakendamisel, et keegi ei saa enam millestki aru, et liikmesriigid on hädas. siis mul on kahju, et asjad on nii kaugele läinud, vastuolud on nii suureks läinud institutsioonide vahel. tähtis on, et ei, kui rahalisi vahendeid ei suudeta korralikult liikmesriikides ellu rakendada, siis mida ette võtta? sest vastasel korral kui me seda probleemi ei likvideeri, siis vähe sellest, et noorte pöö, tööpuudus ei kahane, meie endi reputatsioon kannatab. jah, naeruväärne on üks probleem, aga see ei ole üldse naljakas, nimelt põllumajandusreformide ellurakendamisel äh, me, on üks asi, millega tuleb tegeleda, aga ka konkurent konkurentsivõime, kartellide probleem. me näeme, et täna kriiside ajal üle kolme neljandiku, üle kolme neljandiku tulust ja e, tegelikult sõltub e, väljamaksetest Euroopa Liidu eelarvest. ma kontrollisin selle arvu veel üle Eh, põllumajanduses, nii et sedagi me ei tohi unustada praeguses olukorras. aga eh, nüüd tahetakse siin taganeda mõnedest otsustest agraarreformi raames. Eh, jah, siin on näiteks raasid eraldatakse ainult sellisel juhul, kui tingimustest kinni peetakse, cross compliance'it järgitakse näiteks puu on ainult sellisel juhul tohib, ei tohi ta langetada, kui ta on osa maastikust, vastasel korral jäetakse toetusest ilma, aga puu peab omama krooni, lehestikku, et ta oleks puu. see on naeruväärne. nii et vegetatsiooni algusest, kas tuleb seda krooni mõõta puul või vegetatsiooniperioodi lõpus nii et äh, põllumees läheb ja mõõdab siis äh, seal maastikul seda puud ja mis hääl ta peab seal tegema, see on täiesti hullumeelne. ja inimesed ei mõista seda. sama asja me näeme mujalgi. nii et vähem, aga paremaid seadusi on meil vaja. ja komisjon peab selle peale mõtlema, võtma mečete ja tõesti öö, äh, puhastama tee siin. ja veel kaks-kolm lühikest küsimust minu poolt. ülejärgmisel nädalal tulevad komisjonilt ettepanekud mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise kohta ja EFSI kaks kohta. ja väga tähtis on et me jätkaksime võitlust, et me ainult ei räägi sellest, et teha tehnilisi muutusi Aafrika suunas, Lähis-Ida suunal ja et väljaspool eelarvet hakatakse siis uusi eelarvesambaid kujundama. me võime seda muidugi arutama. aga komisjonil on väga palju võimalusi siin tegutseda. ja parlament võidakse kõrvale jätta. ma arvan, et uued struktuurid, mis toovad kaasa selle, et parlament kõrvale jäetakse ja tähtsad strateegilised prioriteedid tõrjutakse ka kõrvale, on midagi, millega me ei saa leppida. ja kui me räägime neljandast rubriigist ja kolleeg Tarand ka rääkis sellest, eh, nendest suurtest reservidest. ma arvan, et meil on vaja siin täiesti uut strateegilist mõttevahetust pidada, kui me vaatame, mis meie ümber aset leiab. kui maja juba põleb, kui meil on tegemist nurjunud riikidega ümberringi, siis me peame mõtlema mis ta siis on saavutanud meie arengupoliitika või meie naabruspoliitika? et mida ta ei suutnuks saavutada ja kuidas tagada, et tulevik oleks parem. ka need arutelud tuleb meil maha pidada. ja see ei tarvitse ilmtingimata kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvemenetluse käigus toimuda ja läbimärkimise käigus toimeda, aga meil on seda vaja ja aega ei tohi kaotada rohkem. ja peab ütlema, et nõukogu on muutunud mõistlikumaks võrreldes eelarvemenetlusega kaks tuhat kuusteist. kriis on sellele kaasa aidanud, aga kahjuks me oleme väga palju aega kaotanud, sest endiselt on blokeerijaid riike nõukogus ja tähtis on, et parlamendi seisukohad jääksid peale varem. ja see, mida Jens rääkis, meil peab olema selge kava ka naabruspoliitika vallas, julgeoleku ja kaitsepoliitika vallas ja pidades silmas ka Brexitit ja meid ümbritsevad poliitilised voolud, Putin, Erdogan ja Trump on need kolm põhimeest, sedagi ei saa äh, ignoreerida ja me ei saa edasi uneleda. Äh, ma mäletan üheksakümnenda aasta valimisi äh, ja tollal valimised parlamenti tema oli, meie kandidaat oli endine kaitseminister tollal ja rääkis Euroopa kaitsepoliitika taassünnist ja seda ründasid väga-väga paljud parteid, et selline ühine kaitsepoliitika, see tundus mm, neile täiesti vastuvõetamatu ja samas me oleme aastakümned nüüd lasknud käest tähtis on mõista, et meil on vaja ühistrateegiat ja liikmesriigidki on nüüd mõningatel kohtumistel eh, juba selle mõttega kaasa läinud. aga see on lihtsalt üks teema, millega me peame tegelema. ja me peame ka nõukogud üles kutsuma eh, tugevamalt siin tegutsema ja mitte ainult pilootprojekt, aspektide peale mõtlema, sest aega on jäänud meil väga väheks. Merci. Nils Torvalds. härra Torvalds, palun. suur tänu, esimees, ma üritan teha lühidalt. nooruses mängisime kaardimängu, milles nii-öelda näljutati rebast ja mäng lõppes sellega, kui kaardid olid otsa saanud ja see, mis eelarvega toimub, on samuti see, et meil jääb üha vähem kaarte kätte. see juhtus ka EFSiga ja me näeme, et liikmesriigid on selle mängu justkui leiutanud ning manööverdamisruum eelarves jääb üha väiksemaks. seega me võitleme selle eest, et taastada äh, see raha, mis EFSi tarbeks äh, eelarvest välja võeti, see on üks meie prioriteete. teiseks äh, noorte tööhõive algatuse teema. huvitav on vaadata seda sõna nii-öelda distantsilt, ma lugesin Berliini Instituudi raporteid selle kohta Äh, mis puudutas ähm, rahvastiku arengu teemasid ja üheksandal leheküljel selles raportis on pilt julgeoleku väljakutsest, äh, mis on väga spetsiifiline. kui enam kui kakskümmend viis protsenti noortest on töötud viieteist ja kahekümne nelja vahel, vähemalt see tekitab julgeolekuprobleeme, kui me räägime Lõuna-Euroopast. aga see julgeolekuprobleem on sarnaselt äh, olemas ka Euroopa Liidus ja seega me peame midagi ära tegema. osaliselt sellega seotud on Europoli teema, mille osas me leiame, et äh, on vaja täiendavaid äh, vahendeid selleks, et andmeid koguda, mida võiks olla vaja seoses nende julgeolekuprobleemidega. ja neljandaks, üks Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia otsus, et vähemalt kakskümmend protsenti eelarvest kliimakulutustest peaks olema äh, ette nähtud komisjonis järgmiseks aastaks nähakse ette üheksateist koma üks, sel aastal me isegi jõudsime selle protsendini, aga kaks tuhat neliteist, viisteist olime sellest kaugel, mis puudutas kahtekümmet protsenti. üheksa, kümme kuud pärast Pariisi kliimakonverentsi Äh, oleme juba kõrvale kaldumas oma lubadustest ja see on vastuvõetamatu. kui meil on strateegia otsus ka, mis on kakskümmend protsenti, tegemist on vana lubadusega, kui me oleme seda plaaninud täita ja seda kinnitanud ka Pariisis, aga samas sellest kõrvale kalduma, siis äh, teeme midagi, mis äh, mida ei saa nimetada kuidagi teisiti kui äh, tõsiseks rumaluseks, nii palju minu poolt, aitäh! suur tänu, härra Sanni, palun! aitäh, esimees! Äh, mina saan teha lühidalt, mitmed kolleegid on juba detailselt äh, oma seisukohti käsitlenud sooviksin tänada kaasraportööre ja loodan, et meil on võimalus detailsemalt äh, seda teemat käsitleda, kui kõik äh, esitatud muudatusettepanekud on laual. mis puudutab nõukogu, siis mina isiklikult ei usu, et äh, nad on üles näidanud halba suhtumist kõiges selles, eriti see, et nad ei sekkunud kõiges ja on jätnud äh, parlamendile vabad käed väga tundlikes teemades, mis oleks võinud tekitada läbirääkimistel probleeme. see on positiivne. Äh, nii, seda tahtsin ma nõukogu kohta öelda ainus asi, mis minu jaoks veider nõukogu seisukohas oli soov kärpida Äh, varude vahendeid, näiteks globaliseerumisega kohanemise fond, äh, need äh, toimivad teistmoodi võrreldes teiste eelarvevahenditega. Nende varude osas oleks väga hea, kui oleks teatud vahendid kõrvale pandud ettenägematute olude puhul ja loomulikult äh, väga palju seda, selliseid äh, olukordi tekib ja seega tahaksime mõista, miks nõukogu on selles küsimuses niimoodi käitunud. teine punkt, mida ma tahaksin mainida, mis on asjakohane, arvestades sellega, mis on aset leidnud Türgis selle suve jooksul ja arvestades äh, valitsuse seisukohti teatud teemadel, on minu arvates oluline, et me leiaksime võimaluse äh, taaskord rääkida toetusest, mida Euroopa Liit pakub Türgile, tegemist on väga suur, suure summaga sellele riigile. ja me võime öelda, et äh, Türgi ei käitu täiesti korrektselt äh, selles osas, mis puudutab suhteid Euroopa Liiduga ja rahvusvahelist kogukonda laiemalt. Euroopa Liidu eelarve osas Äh, ei tohi me unustada, et Türgi on üks, kes on äh, saanud äh, kõige rohkem Euroopa Investeerimispanga vahendeid, ta on vist kaheksandad nimekirjas, pikalt ees paljudest liikmesriikidest. mis puudutab nüüd ähm, teisi jagusid, siis ma olen nõus sellega, mida ütles raportöör, eriti mis puudutab regioonide komiteed ja majandus- ja sotsiaalkomiteed ma olen nõus, et meil on vaja mingisuguseid kulude ratsionaliseerimist, kulude ühendamist selles osas, kus struktuurid on juba parlamendi poolt olemas nendel institutsioonidel Äh, ma pean ütlema, mina olen kaks aastat siin olnud äh, ja ma ei ole päris täpselt aru saanud, äh, mis nende ülesanne on, võib-olla on see minu probleem. aga ma ütlen, et tegemist on iganenud institutsioonidega ja on justkui pensionilisad vanadele poliitikutele, aga võib-olla ma eksin selles osas. mis aga mind puudutab, siis äh, me näeme pidevaid äh, tõuse teeni, teenuste pakkumisel, ilma et oleks selgelt äh, mõistetav äh, nende tulevik, nende teenuste osutamise osas võib-olla peaksime sellele mõtlema ja lõpetuseks tuleksin tagasi selle juurde, mida härra Kaier ütles ja mida ta ütles äh, noorte tööhõive kohta ja millest positiivset mõju äh, noorte tööhõive algatus Itaalias on omanud. ta käis seal vist äh, suvel. minu arusaam, eriti kui ma vaatan oma valimisringkonda, ma olen Põhja-Itaaliast, Lombardiast, kui ma räägin töökeskustega või inimestega, kes on nende teenuseid kasutanud, siis äh, tagasiside ei ole üldsegi positiivne. väga palju ebavõrdsust nende vahendite kasutamisel on juba tuvastatud ja mitmed uurimised äh, käivad mitte ainult minu piirkonnas, aga eriti just Lõuna-Itaalias kus seda kõige enam on kasutatud, sellepärast et noorte töötusmäär on kõige kõrgem just seal Itaalia osas, aitäh. aitäh, härra Rüübik, lõpetuseks. ma tänan südamest. tänan ka selle eest, et tutvustasite neid peamisi punkte. ma arvan, et eelarvemenetluse käigus peame ka Brexiti tagajärgi põhjalikumalt arutama äh, seoses komisjoni eelarve ettepanekuga, sest Brexitil on tagajärjed, eh, millega peab arvestama ka eelarve. me peame ka arutama seda, kuidas nüüd tagasimaksetega, rabattidega Euroopa Liidus tulevikus hakatakse talitama. ja otsustava tähtsusega on see, et me koondaksime tähelepanu pagulasteemadele. jah eile me kuulsime, et liiga vähe me oleme koondanud tähelepanu sellele Euroopa Liidu tasandil, me peame olema siin tõhusamad kui varem, ka tulevikus. ei saa nii, et kakskümmend kaheksa liikmesriiki äh,, igaüks ajab omaenda strateegiat ja äh, kasutab omaenda meetmed, ma arvan, et liikmesriikidele oleks koostalitamine palju äh, kasulikum ja efektiivsem. ja tähtis on mõista, et need ülesanded on midagi, mis lasuvad meie kõigi ühistel õlgadel. ja äh, see ei puuduta ainult Schengenit ja asjasse puutuvaid liikmesriike, tegemist on ikkagi meie ühise äh, ülesandega tagada Euroopa Liidu äh, julgeolek ja see puudutab ka politseid ja sõjaväge ja äh, täht-, sõjaväe puhul on tähtis, et me suudaksime Euroopa Liidu sõjaväe puhul palju efektiivsemad üheskoos olla. Äh, Euroopa pakub maksumaksjatele suuri eeliseid, aga nendest on vaja paremini rääkida ja tutvustada neid ja varasematel aegadel on olnud suur viga selles, et meil liiga vähe oma teaduslikke mm, teadmisi oleme äh, avalikkusele teatavaks teinud ja meedia äh, kaudu on vaja palju paremini neid teadmisi edastada, mis meil siin on ja väljapoolegi suunata. ja Äh, ministritele erinevates ministeeriumides äh, on vaja ka sellest teada anda, me eesistujad, äh, kes tulevad meiega kohtuma, ka lihtsalt ei ole kursis, mis väljaspool nende eesistumise aega Euroopa Liidus toimub. meil on vaja ühiseid strateegiaid dialoogis teiste osalistega arendada ja äh, rääkida nendest äh, eesistujatega, kes tulevad meiega kohtuma. meil on vaja ka äh, võimalust kahekümne kaheksa rahandusministriga nendest teemadest rääkida siin meie komisjonis. ja tähtis on, et need kakskümmend kaheksa rahandusministrit tõesti tunnetaksid seda kohustust meiega põhjalikku dialoogi pidada. suur tänu enne kui ma annan raportööridele võimaluse vastata esitatud või komisjonile anda võimaluse küsimustele vastata, siis äh, tahaksin ma veidi äh, kokku võtta selle teema omalt poolt, äh, tahaksin ma selgi-, väljendada oma tänu ja imetlust äh, raportööridele härra Kaierile, härra Tarandile, kes on äh, meie arutelu hästi suunanud, arutelu oli üsnagi pikk, pikem kui me plaanisime, aga samas oli ta väga asjalik. ja loomulikult tegemist on eelarvega Äh, mille põhimõtted pandi paika juba varem ja arvestades olukorda ja kriise, mis on aset leidnud kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast, on äh, selline jõuetu olukord äh, teemade lahendamise osas. kõik see, millest me täna rääkisime, on, on see, mis eelarvest välja jääb ja keeruline on oma muret väljendada kodanikele, sest Euroopa kodanik tõesti suudab mõista seda eelarve olemust, arvestades, millised on panused ja kui äh, eelarve ei ole mõistetav äh, kodanikele, siis saab see ohtu institutsiooni, sest kodanik äh, ei ole justkui kaasatud. näiteks Prantsusmaal on üks pilootprojekt sellele ettevalmistab, kas tegemist on, äh, on äh, teemaga, mis arvestab äh, eesmärke? me ei tea, millised on Ameerika presidendivalimiste tulemused, aga võib-olla, et uus president, praegused ähm, lähenemised katkestab ja mida me peaksime tegema selleks, et meil oleks võimekus ja autonoomius, autonoomia tagada julgeolek ja kaitse vajaduse korral. pikaajaliste eh, investeeringute puhul on see eriti oluline. kakskümmend viis miljonit eh, ettevalmistatud tegevuse komisjoni poolt ja ka pilootprojektide tarbeks ei ole piisav ja kui komisjon äh, sellest põhimõtteliselt lähtub, siis see kakskümmend viis miljonit äh, vajab toetust teiste vahenditega ja meil on vaja äh, seda täiendada selles valdkonnas. minu jaoks on oluline see, et me prioriteedid oleks mõistetavad avalikule arvamusele. ja ma usaldan raportööre selles osas mina isiklikult arvan, et näiteks Erasmus on tõesti edukas olnud, kui küsida, mida, mis on Euroopa, siis äh, kodanikud ütlevad, et see on Erasmus. kui me tahame Euroopat konsolideerida, siis on vaja noorte liikuvust toetada ja Erasmus suudab seda teha. ma olen jahmunud selle menetluse üle, mis komisjonis toimub, mõned teist teavad, äh, mis puudutab neid õpipoisiprojekte ja liikuvust. mul on tekkinud tõeline segadus äh, selles osas, kes, äh, mis puudutab tegevusi, millega tahetakse eksperimenteerida. ma usun, see protseduur on kuussada lehekülge pikk ja kui äh, tagada, et äh, kontrollikoda sealt viga ei leiaks, siis juba see suhtumine on see, mis äh, tagantjärele kontrollid muudu-, muudavad kah-, justkui kahtlusteks Euroopa suhtes. ja meil on vaja jätta rohkem ruumi pragmaatilisele lähenemisele ja vastutusele ja nüüd mõistan, et ma olen juba liiga pikalt rääkinud, aga igal juhul homme hommikul toimub järgmine kolmekohaline kohtumine ja ma arvan, et raportööril on äh, kõik äh, äh, variandid selleks, et meid esindada homme ja kindlasti antakse edasi ka meie frustratsioon. annan sõna komisjonile. aitäh, ma üritan vastata küsimustele justkui kokkuvõtvalt ma tervitan seda hinnangut, mida eh, üldraportöör tegi. mis puudutab eh, tõstatatud teemasid, siis prioriteedid eelarveprojektis on komisjon paika pannud eh, prioriteedid, mis on keskendunud majanduskasvule, tööhõivele ühelt poolt ja samas on käsitletud ka rändepõgenike väljakutsed teiselt poolt. see on äh, kajastatud äh, summades, mis vastavate programmidele ette nähtud, äh, kasutades varusid seal, kus need olid olemas, kasutades sisse ehitatud paindlikkust MFF-is, eriti mis puudutab rändeväljakutseid kasutades äh, kogu äh, paindlikkuse instrumenti ja e-, ettenägematute kulude kasutuselevõttu, tegemist on selgete tuvastatud prioriteetidega. mis puudutab äh, makseid, mitmed sõnavõtjad viitasid sellele ja siin on ühine mure selles osas, mis puudutab rakendamise kiirust uute programmide osas ühtekuuluvuse valdkonnas, et äh, maksete vähenemine, mis on ette nähtud ähm, kaks tuhat seitseteist aasta eelarve selles osas, kajastab äh, prognoose selles osas, mida on vaja ette näha, lähtudes nõuetest ja liikmesriikide prognoosidest äh, ning komisjoni hinnangutest, äh, mis puudutab praegust äh, äh, rütmi. homme toimub meil kohtumine maksete üle selleks, et seda detailsemalt arutada, aga ma arvan, et kollektiivselt on meil vaja kasutusele võtta kõikvõimalikud tegevused selleks, et kiirust suurendada nii kähku kui võimalik, tegemist on rahaga, mis valdavalt läheb investeeringuteks ja see on väga vajalik. mis puudutab pilootprojekte ja ettevalmistavaid tegevusi, siis äh, selle kohta tehti mõningaid märkmeid. ma ei nõustuks härra Marinescuga selles osas, mis puudutab äh, seda, et komisjon äh, ei teavita äh, selles osas äh, piisavalt. juba aastaid on koostööprotsess parlamendiga, kus esialgne nimekiri äh, analüüsitakse läbi ja ja sellest lähtuvalt analüüsitakse vajadusi seoses nende algatustega ja see toimib päris hästi, aruandlus äh, leiab aset kaks korda aastas ja loomulikult äh, võib olukorda parendada, aga ma omalt poolt ütleksin, et äh, meil on paigas süsteem, mehhanisme, mis üritab kõige paremini ära kasutada piiratud vahendeid, mille osas on see, selles osas kokku lepitud. nüüd tuleksin tagasi ettevalmistatud tegevuste koht-, juurde kaitseküsimustes. komisjoni ettepanek on kakskümmend viis miljonit, jah, nii nagu härra Artüi ütles, kaks tuhat seitsmeteistkümnendaks aastaks kaheksakümmend miljonit kolme aasta jooksul. see lähtub pilootprojektist, mille ettepanek tehti esialgselt parlamendi poolt tegemist ei ole millegi täiesti uuega, aga on selge, et uued nõudmised seoses keskkon-, keskkonnanõuded ja vajadused äh, säilitada kaitsetööstuse võimekuse autonoomiat Euroopas, arvestades geopoliitilist konteksti, äh, siis see on tugevam kui kunagi varem lisaks see küsimus, mis puudutas äh, piimavaldkonda ja kuidas sellega tegeletakse, siis äh, vastav äh, kiri on paari nädala jooksul ettevalmistamisel, kus äh, põllumajandusaasta, mis lõpeb oktoobri keskel, siis ka seda võetakse arvesse ja need kaks elementi koo-, elementi koos näevad ette vajaliku kohanduse, lähtudes prognoosidest ÜPP-s kaks tuhat seitseteist aastaks eelarve mõjus on siis täpsem ja pakett, tuletaksin teile meelde, on viissada miljonit eurot, mis puudutab just äh, piimatootjaid ning tootmise vähendamise ettenägemine selles valdkonnas, et tagada tasakaal seoses äh, praeguste hindadega ja ma loodan, et ma vastasin enamustele tõstatatud küsimustele ja kui mitte, siis olen valmis kas kahepoolselt või, või mingis muus formaadis äh, jätkama, aitäh. suur tänu, komisjon, härra Kaier, lõppsõnad lühidalt, palun. ma tänan, jah. Äh, tahangi lühidalt sest me oleme juba tund aega ajast maas, nii et ma teen lühidalt ehkki mõned kolleegide märkused eh, panevad mind kiusatuse ette neid kommenteerida. Eh, jah, teile tõesti, see jäi mul kahe silma vahele. et eh, aga kõigepealt ootame ära komisjoni aruande noorte tööhõive algatuse kohta, millal me seda täpselt näha saame. see kindlasti mõjutab meie arutelusid selle üle, et kuidas selle instrumendiga siis edasi talitada. see teie aruanne mõjutab meie arutelusid. nii, tahaks teada, millal me saame selle integreerida oma aruteludesse siin komisjonis ja veel äh, härra Olbricht äh, küsis otse ja vastan ka otse. kõigepealt aitäh komplimendi eest. Äh, naasesin just puhkuselt, kolm nädalat olin Itaalia päikese all. peab ütlema, et see aitab tööle tublisti kaasa. aga ma olen seda meelt, et hiljemalt homme äh, Äh, kolmepoolsete kohtumistega seoses minu äh, hea vorm kaob. Äh, mul on olnud väga palju mitteametlikke kontakte härra Hullakiga, kes juhib nõukogu poolt arutelusid. homme me siis arutame temaga seda, mis siis nõukogu on ette võtnud. ja äh, me ei ole päris rahul sellega, mida nõukogu on teinud eelarve ettepanekuga, nii et kuulame ära, kuidas nad siis põhjendavad oma tegemisi homme ja kindlasti ma õnnelikumaks kõigest sellest ei muutu nii et minu vagur meeleolu karta on, kaob homme. nüüd eh, teine, see seose loomine MFF-i ja kahe tuhande seitsmenda aasta eelarve vahel. kolleeg Maragal andis meil juba häid juhtnööre. esimene juhtnöör ja kahe tuhande seitsmenda aasta eelarve on esimene pärast vahearuannet ja me peame vaatama et millise seose siis komisjon kõigepealt välja pakub. ja nad on leidnud, et see seos ei ole piisav. ja siis teine küsimus, et mida nõukogu siis selle koha pealt ette võtab? jah, meil on vaja ausat arutelu. MFF-i raportöör Ähm, hakkab seda vedama ja siis peame tegema järeldused. Äh, see on üks võimalus. ma olen äh, kindlalt seda meelt, et me oleme alles arutelude algusjärgus. ja ma arvan, et me ei pea kogu oma püssirohtu kohe alguses ära kasutama, vaid äh, Äh, on väga palju asjaolusid, mis mõjutavad meie arutelu, üks on see vahe, hinnang komisjonilt äh, ja see seose ettepanek äh, on samuti, mida me peame kõigepealt nägema, enne kui me oma järeldused teeme, vajalikud järeldused. nii, järgmine päevakorrapunkt on äh, paranduseelarve projekt äh, kaks tuhat kuusteist äh, ja Jose Manuel Fernandes. suur tänu teile, härra esimees. see paranduseelarve äh, selle raporti koostasime koos härra Dupreega ning ta puudutab äh, siis äh, Euroopa koole, siin ei ole probleeme. Äh, see toetus on viisteist koma kaheksa miljonit eurot ja ja mis puudutab makseid siis need äh, tulevad äh, varust ja rubriigist üks A, mis vastavad äh, siis äh, aluseks on Euroopa äh, äh, eelarve kahe tuhande neljateistkümnendaks aastaks, selle vastuvõtmisega pole probleemi, viisteist koma kaheksa miljonit eurot. ja komisjon on äh, ka turvalisusele ette näinud viis miljonit, äh, Euroopa koolidele veel kolm miljonit ja kui räägime turvalisusest, äh, siis räägime siin ka infoturvalisusest. andmeturvalisus on väga oluline ja ähm, infosüsteemide ründamine on muutunud aina levinumaks. samuti äh, ehitiste töötajate turvalisus ning äh, äh, arvan, et selle võiks ühesõnaga kiiresti vastu võtta ja selle vastuvõtmisega peaks tõesti kiirustama ning äh, olen nõus, äh, nõus sellega, mida ütles äh, härra Depree teiste pükste kohta. ning kes soovib selles osas sõna? härra Depree, palun. vabandust, ma olen kaasraportöör sest komisjoni ettepanek ei puuduta mitte ainult komisjoni ennast, vaid ka teisi instituut, teiste institutsioonide kohta, eriti meie institutsiooni kohta ning äh, arvan ka nagu härra Fernandeski, et äh, selle te äh, teemaga on kiire, kuid tegemist on väga delikaatsete küsimustega, sooviksin, et see toimuks kinniste uste taga, arutelu. nii meie istungi lõpus äh, täna pärastlõunal. kas see, võite oodata kuni selle hetkeni, väga hea. ning sõltumata nüüd sellest, mida öeldakse täna parlamendi kaitsmise kohta pärastlõunal, kas keegi teine soovib sõna? siis arvatavasti komisjon töötab, äh, toetab meie raportööri arvamust seni kuni te pole rääkinud, ma ei kuule ühtegi vastuväidet härra Fernandesi poolt öeldule, mina sooviksin öelda seda, ütleb härra Debre, et komisjoni ettepanek äh, oma parandusette- äh,, eelarves äh, puudutab institutsioone ja ka parlamenti, selge on see, et me peame ilmselgelt äh, arvamust avaldama selle paranduseelarve kohta ja tuleme selle juurde tagasi ja veel äh, Jose Manueli raport, äh, mis äh, puudutab meie institutsioone, tänahommikune arutelu meie institutsioonide arenguvõimalust Euroopa ja eurooplaste huvides, Jose Manuel suur tänu. selles arvamuses on mõned asjad väga selgesti arusaadavad aspektid selleks, et Euroopa väljakutsetele vastu astuda, et äh, eesmärke täita, mis need eesmärke, mis äh, on püstitatud kahekümne, tuhande kahekümnenda aasta strateegia ka seoses on meil eh, võimatu jõuda eesmärkideni, kui panuseks liikmesriikide poolt on üks protsent SKP-st, meil on väga suured ambitsioonikad eesmärgid. kuid eh, neid ei ole võimalik eh, sellise eelarvega kuidagi saavutada. ning see, mis puudutab nüüd eelarvelisi küsimusi, siis oleme kõik nõus sellega et meil oleks vaja tegelikku omavahendite eh, reaalset programmi, kus ole, mis oleks lihtne, arusaadav, eh, tasakaalustatud. see peaks eh, olema kergesti mõistetav, et kodanikud saaks sellest aru, et nad suudaks seda dešifreerida. sellega seoses peaks näiteks kompensatsioonid äh, allahindlused äh, ära lõpetama, sest need muudavad kõik ainult keerulisemaks. Nad ei luba meil jääda lihtsaks äh, või äh, selgesti loetavaks. lisaks sellele mitmeaastane finantsraamistik peab olema võimalikult paindlik ja ta ei tohi ilma jääda välja pakutud äh, vahenditest. ning äh, võib, äh, siin võiks mõelda mitmeid sõnu, mida kasutada eraldistest, võib-olla oleks äh, kõige õigem sõna. ühesõnaga, ma räägin siin summadest, mis kaovad ära, sellepärast et neid ei eh, kasutata ning mis puudutab sissetulekuid nagu näiteks trahve, eh, mis suurendavad Euroopa eelarvet. Eh, need, need summad tagastatakse liikmesriikidele, see on absoluutselt arusaamatu, need on Euroopa Liidu sissetulekud, mis peavad Euroopa Liitu jääma ning eh, eelarveliit on samuti oluline põhimõte. see ei tohi olla aga Euroopa teiste instrumentide ja institutsioonide, eh, ta ei tohi toimida nende kahjuks. ja see peaks aitama meil näiteks põgen-, pagulaskriisiga toime tulla ja on oluline et kõik see jääks eelarve raamidesse, sest just niimoodi suudame me eh, tekitada eh, parlamentaarse kontrolli ja eh, annab, see annab suurema legitiimsuse meie eelarvele. ootan teiepoolseid sõnavõtte, teie kommentaare ja ettevõt-, ette, muudatusettepanekud äh, võib esitada kaheksanda septembrini ja viienda septembrini ja ootan teie poolseid äh, ettepanekuid ja soovitusi. ning äh, äh muudatusettepanekute pikkus on teatud määrat-, määral piiratud, sest kuna tegemist on arvamusega, mul ei ole äh, lõputult ruumi. suur tänu. Eh, ja me kõneleja eksis, mitte kaheksandal, vaid viiendal septembril ütleb eesistuja. esimees on eh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. jah, see on viies september kell kaheksateist null null. see 5 september 18. 5 september kaheksateist null null. ütleb esimees suur tänu korrigeerimise eest, ma ütlesin äh, päevakorras on kirjutatud kaheksanda septembrini, nii et tuleks parandada siis päevakorda. suur tänu, Jose Manueli, äh, tema poolt esitatud ettepaneku eest, kas keegi soovib sõna saada? Vioti, suur tänu esimees tema poolt tehtud töö eest ja minu päevakorras on kirjas viies september igatahes, aga see on lihtsalt tehniline küsimus, mis puudutab arvamust mis puudutab äh, spetsiifiliselt eelarve poolt, siis ma mõistan täiesti ettepanekut Euroopa Liidu eelarvet laiendada ning samuti ka jagame ettepanekut äh, laiendada, äh, laiendada liikmesriikide panust ja kavatsen esitada ka muudatusettepanekuid ja seda juba enne välja pakutud kuupäeva uh. Mhm. -huh. et äh, oleks äh, äh otsene viide meie äh, prioriteetidele, mis puudutab siis kultuuri, pagulasküsimust ja nii edasi. ja võib-olla peaksime lisama veel ühe lõigu ka Brexiti tagajärgede kohta selle kohta esitan ka muudatusettepaneku, kes veel soovib sõna, küsib esimees. ainult üks tähelepanek, kui lubate. arvan, et tegemist on eelkõige just jaotava eelarvega, mis äh, nii et peab mõtlema ka selle peale, millised äh, pädevused muutuvad Euroopa Liidu ja liikmesriikide vahel ja äh, need tingimused peaks olema lisatud eelarvesse ja et Euroopa Liit saaks oma eelarve abil oma eesmärke täita ja kohustusi täita. kas keegi soovib veel sõna? siis äh, viiendal septembril kell kaheksateist null null ja hääletus toimub kas kahekümne kuuendal või kahekümne üheksandal septembril. härra Tarand, kas ta on siin, et esitada meile oma raportit? ja see raport puudutab säästva kalapüügipartnerluslepingut. ma ei näe teda siin, lükkame selle küsimuse arutamise edasi, see äh, annab meil rohkem aega ja järgmine on programmi Kodanike Euroopa rakendamisaruanne ja selle äh, esitab Lefteris Kristoforu. suur tänu. ma üritan rääkida lühidalt, aega kokku hoida ja seda eelkõige sellepärast, et kultuurikomisjonilt pole äh, esitatud ainsultki raportit ja mul ei ole äh, olnud võimalik mingisugust raportit koostada, õnneks muudatus, eh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne esimesel septembril ja ma paluksin, et kolleegid aitaks mul välja töötada muudatusettepanekuid ja ettepanekuid, mille soovite, et lisaksin oma raportisse. suur tänu! see on väga sünteetiline kokkuvõte. ja äh, sügav äh, kummardus härra Kristoforule, äh, kes soovib midagi lisada. ja oluline on see, et eelarve oleks kergesti mõistetav kõigi Euroopa kodanike jaoks. keegi teine sõna ei soovi? Alors, le délai E, e, tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks on praegu hoopis kaheksateistkümnes oktoober, ütleb e, esimees kell kaksteist. nii et see annab meile kuus nädalat aega kas härra Gonzales Pons on valmis meile rääkima Euroopa Kaitsmise Liidust? seda mainiti täna hommikul. kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvega seoses. suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid. ma esitan oma arvamuse, mille koostasin Euroopa Kaitsmise Liidu kohta ja seal on viis punkti, üritasin neis kokku võtta kõige olulisemad aspektid, keskendudes eriti kaitse-eelarvele. praegusel hetkel peab Euroopa mõtlema selle peale, kuidas lähendada Euroopa kaitsmispoliitikat ja see peab olema üks meie prioriteetidest. ning võttes äh, arvesse, et meie praegusel hetkel meie kaitse-eelarve on kakssada miljardit eurot, aga probleem on äh, meie äh, kaitsepoliitika killustatus ning äh, kui me suudaks seda koondada, ühendada, siis oleks see suur kokkuhoid ja see aitaks ka järjepidevalt investeerida praegusel hetkel, kui me kõik koos kulutaks kaitsele, võiksime kokku hoida kakskümmend kuus miljardit eurot, eh, kakskümmend kuus kuni sada kolmkümmend miljardit eurot täpsemalt öeldes. ning oluline on ka öelda seda, et ühisfinantseerimine on seega oluline ja tuleb kasutada mehhanisme, mida ei kasutata ära, nagu näiteks Lissaboni lepe ehm, eh, jätkuva eh, koostöö võimalus ning samuti me eh, meie finan-, nii-öelda sõjalised kulud peaks tähendama seda, et mitte ainult liikmesriigid ei, eh, ei finantseeri oma eh, sõjalist kaitset ja peaksime sealjuures mõtlema ka, milliseid ettepanekuid tegema, teha tulevikus. leian, et on viimane aeg Euroopa Kaitseagentuuri eelarve eh, eh, vabastada ning lõpetuseks eh, arvan ka, et peaksime toetama ka Euroopa kaitsesemestri loomist, sest et siis liikmesriigid saaks paremini paika panna enda kaitse-eelarve ja sellest olulises tegevuses peaks osalema ka Euroopa Parlament ja ootan teiepoolseid ettepanekuid ja kommentaare, sest olen kindel, et see Eh, et seda arvamust võib veel tublisti muuta, et see kajastaks kõigi eh, meie komisjoni fraktsioonide arvamusi. aitäh, suur tänu, härra raportöör ja proua Gordias Saabal, palun. suur tänu teile. Ah, üks kiire kommentaar selle arvamuse kohta ja see on ka väga eh, üsnagi üldise iseloomuga sest täna hommikul, kui me rääkisime kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvest, eh, siis nägime, et tegemist on teemaga, mis pidevalt esile kerkis ja eh, oma ettevalmistavas tegevuses näeme, et tegemist on ühe olulisema eh, prioriteediga Euroopa jaoks tulevikus. ma ei hakka rääkima asjast väga pikalt, kuid meil on see ettepanek nüüd jälle laual ja me peaksime nüüd nõudma uut finantseerimist, mitte ei lähe nii nagu enne, et kui tekivad kriisid, siis peame eh, raha võtma eh, vajadustelt, mis endiselt eksisteerivad ning eh, arvan, et peame tublisti rõhuma sellele, kuidas paremini finantseerida seda uut prioriteeti ja loodame, et liikmesriigid käituvad vastutustundlikult ja on nõus ka oma äh, rahakoti avama, sest see aitaks meil kokkuvõttes kõigil raha säästa. nii et äh, loodame, et äh, nõukogu käitub vastutustundlikult ja mõistlikult ning loodetavasti saame niimoodi parandada kogu Euroopa Liidu kaitset ja samas aitame säästa ka maksumaksjatel raha. suur tänu ja raportöör, sooviksin lihtsalt öelda, et ma jagan äh, proua Kadriasavali arvamust ning äh, äh, kui seda piisavalt selgelt pole arvamuses öeldud, siis soovin tema sõnad lisada ka arvamusse, et see kajastust leiaks. küsimus, millised on meie suveräänsuse prioriteedid, mida saaks tõhusamalt äh, Euroopa ja mitte liikmesriigi plaanis äh, arendada, näiteks kaitse ja diplomaatia küsimused. näiteks äh, võib-olla üle vaadata esindused, äh, liikmesriikide riikide esindused muudes riikides, et näiteks kasutada koos näiteks saatkonna hooneid. see aitaks kokku hoida liikmesriikidel ja Euroopa Liidul. meie Eh, näiteks eelarvekomisjonis peaks survestama liikmesriikide valitsusi ja ka avalikku arvamust, et eh, kodanikud saaksid aru, miks see vajalik on. kui eh, oleks selge diplomaatiline seisukoht, diplomaatiline esindus näiteks Iraagis, Liibüas, Süürias, siis võib-olla poleks praegu sellist pagulaste väljavoolu nagu praegu. mõned teie seast olid minuga koos Lähis-Idas, võib öelda, et äh, Euroopa nägemus peab olema asjast selge ja meie esindajad teevad koha peal, mida suudavad tihti rasketes tingimustes ning nende tegevus, nende tegevuse tõhusus on noh, kuidas öelda, suhteline, kes soovib midagi lisada? niisiis Äh, ütlen veel kord, et muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kaheksas september ehk siis nädala pärast ja et me võtame selle arvamuse vastu kas kümnendal või üheteistkümnendal oktoobril eelarvekomisjonis. suur tänu meie raportöörile. härra Tarand on nüüd tagasi. Teil on nüüd sõna. rääkige meile oma arvamusest äh, Euroopa Liidu ja Kuki saarte valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu kohta. Right vabandan, et ma ei olnud siin kohal õigel ajal, aga Eestis toimuvad hetkel presidendivalimised ja mõne, valimised ja mõned vajavad minu teadmisi äh, samas aga komisjon, nagu tavaliselt, on teinud äh, tõsist tööd äh, selleks, et tagada kalapüügivõimalused, äh, püügivõimalused Euroopa kaluritele nende kaugetes piirkondades, Kuki saartel, ja on õnnestunud saavutada kokkulepe, mis tähendab seda, et Euroopa Liit maksab kaks koma kaheksakümmend seitse miljonit äh, kaheksa aasta jooksul ja iga-aastaselt on eelarvekulud äh, kolmsada viiskümmend tuhat eurot ja püüda võib seitse tonni iga-aastaselt. üks tonn läheb katma, maksma viis tuhat ja üks kilo viis äh, eurot ja seega palun teil kõigil toetada seda arvamust, hääletage vastu ainult juhul, kui te küsite rohkem, äh, soovite, et te peaksite maksma Brüsseli restoranides, aga vastasel korral toetage seda ettepanekut, aitäh! Äh, aitäh selle hinna äh, tutvustuse eest, see on väga hea äh, indikaator olukorra kohta ja maksumaksjad on need, kes tarbijate poolt makstavat kala hinda määravad. kas keegi soovib midagi öelda seoses härra Tarandi raportiga? tundub, et mitte ja tuletaksin meelde, et muudatusettepanekute esitamise täht-, tähtaeg on seitsmes september kaksteist null null ja me hääletame raportit äh, kümnendal, üheteistkümnendal oktoobril ja kalanduskomisjon käsitleb äh, teemat äh, seisukoha moodustamiseks üheksandal, kümnendal novembril ja täiskogus on see detsembris ja parlament hääletab siis sel hetkel ja vastupidiselt sellele, mida ma ütlesin, me ei muuda päevakorrapunktide ähm, järjekorda äh, üheteistkümne, kaheteistkümnenda osas, sest praegusel hetkel härra on siin, proua Holmairet ei ole ja annan sõna härra Viotile, mis puudutab investeerimist töökohtade loomisse ja majanduskasvu elavdamisesse. suur tänu, ma üritan teha lühidalt sest tegemist on arvamusega Regi komisjoni raporti kohta. lähtudes struktuurifondide uuest määrusest, sellepärast äh, meil selle kohta üldse raport on kirjutatud, komisjon viis läbi uurimuse selle kohta, kuidas vahendeid on kasutatud äh, ja see viidi läbi eelmise aasta jooksul raportis keskendutakse teatud eelarve küsimustele kolm põhipunkti. kõigepealt, mis puudutab äh, tulemuslikkuse kajastamist ja selle arvutamist, seda viisi, kuidas Euroopa Liidu äh, rahastamist äh, rahastamist äh, ja täiendavust EFSI ja struktuuride fondide osas hinnatakse, tegemist on tähtsa teemaga, millest rääkis volinik Katainen rohkem kui ühel korral ja lõpetuseks äh, arvamuses soovime me spetsiaalset äh, üksikasjalikku ja, ja õigeaegset informatsiooni Brexiti mõju kohta ja mõju kohta kahekümne seitsmele liikmesriigile. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kaheksas september kaksteist null null. aitäh, härra Viotti, kes soovib sõna seoses selle arvamusega. härra Voit, palun. kes äh...? aitäh. rahvapartei fraktsiooni nimel tahaksin ma öelda, et see ra-, siin kajastub see arutelu, mida me käivitasime eelarve arutamise käigus, mis puudutab kavanda, programmeerimist ja EFSI vahendeid äh, ja ka täiendavust äh, seoses äh, EFSI-ga, eriti kui meil on komisjoni ettepanek, mis puudutab EFSI pikendamist väga selgelt peaks olema öeldud, et reeglid, mis puudutavad täiendavust, hetkel ei ole piisavalt selged. siin on küll soovitus, aga samas reegleid ei ole. küsimus, mis puudutab ähm, EFSi ja nende vahendite vahelist suhet ja teisest küljest tahaksin ka koordinaatorite arvamust härra Van Nistelrooy ähm, seisukohta, mis puudutab EFSi tulemuslikkust ja ka võimalikku ettepanekut äh, sõnastuse osas, mis puudutab ähm, äh, tulemuslikkuse äh, analüüsi EFSi osas. tegemi-, see on väga oluline teema tulevikus, aga mm, me teeksime ettepaneku sõnastust muuta ja ma lihtsalt vabandan, et meie variraportöör ei ole siin hetkel kohal, aitäh. aitäh. ja me kindlasti käsitleme seda ühiskomisjonis ka eelarve kontrolli komisjoniga, keegi rohkem selles punktis sõna ei soovi. siis, kui proua Olmaier äh, jõuab kohale, siis saab ta koheselt äh, sõna mida me oleme korduvalt käsitlenud, ja me saame siit siis täiendavat informatsiooni. tegemist on riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi loomisega Euroopa Liidu välis, liikmesriikide välispiire ületavate kolmandate riikide kodanike osas ja proua Holmaer on saabunud, annan talle võimaluse istet võtta. tundub, et ta on veetnud väga hea puhkuse, mis kindlasti oli liiga lühike. ja palun, teil on sõna. ma tänan südamest. teemaks on riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem ja eelarvekomisjon peab kodanikuõiguste siseasjade komisjonile, kes on juhtivkomisjon, oma arvamuse. riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteem mi teema on seesama, mis meil juba sissiga arutusel oli. nimelt sissi puhul on väga palju kulud kasvanud ja põhjuseks oli see, et tookord, kui süsteem ära otsustati, üldse ei teadnud, mida siis oodata sellelt süsteemilt ja ka korralikku ajakava ei olnud öö, äh, koostatud ja ka äh, äh, kümnekordistusid seetõttu kulutused sissi puhul ja need probleemid, mis meil sissiga olid, on meile hästi teada väga palju tehnilisi probleeme tõusetus ja liikmesriikides äh, olid omavahel vastuolud ja ka Euroopa Komisjonis direktoraatide vahel oli info äh, ei liikunud mitte alati ja sellest tõusid probleemid. nii et siin meie komisjonis peaksime koondama tähelepanu sellele, et kui me selle süsteemi nüüd kehtestame, siis teeme seda sihipäraselt, mis tähendab seda, et tehnilised nõuded tuleb selgeks rääkida nende liikmesriikidega, kellel juba on sellised süsteemid olemas. sellised on meil, mis tähendab, et on vaja ette teada, mis ta siis tehniliselt vaja on, mis on olemas, mida veel juurde arendada ja kuidas kõik need süsteemid omavahel suhtlema panna, kui me tahame saavutada ühtset süsteemi ja siis peame mõtlema, kuidas talitada nende liikmesriikidega, kellel seda süsteemi veel ei ole, et millised tingimused tuleb kõigepealt luua nendel liikmesriikidel ja siis, kuidas kakskümmend kaheksa süsteemi omavahel ühendada, nii et tegemist oleks ühe harmoneeritud süsteemiga Äh, ei ole äh, ka ette nähtud, äh, mis juhtub siis, kui mõni liikmesriik kas rahaliselt, raha ei oma piisavalt või personali oma piisavalt, et kas siis sellisel juhul jääb see süsteem neil rakendamata, mis tähendab probleeme kahekümne seitsmele teisele liikmesriigile, kuidas me siis talitame, kui mõni liikmesriik toime ei tule tähtis on, et me näeksime ette ka mingi menetluse selleks puhuks, kui näiteks Kreeka ütleb, et me ei suuda sellega hetkel rahaliselt toime tulla. meil ei ole praegu midagi sarnast ka praegu. me ei saa ka laenu võtta praegu, mis tähendab, et meil oleks vähemasti tegevuskord siis ette nähtud, et kõik oleks vettpidav ja et ära hoida see kümnekordistumine kulude puhul on vaja mõelda ka selle peale, et enne veel, kui hankekonkurss korraldatakse ja hankekonkurss peab olema ka nii koostatud, et eh, ei hõlmaks see ainult esimesi kolme samme, aga ülejäänuid siis on jäänud kuidagi tähelepanu alt välja konkursi tingimustes ja kutsuks üles komisjoni ka sellele, et täpsustada äh, kulusid. ei ole täpselt teada, millised kulud tuleb kanda liikmesriikidel ja kui palju peab tulema Euroopa Liidu eelarvest selle süsteemi puhul. meil on vaja väga täpset ülevaadet, äh, seda nii rahaliselt kui ka äh, ja rakendamise poole pealt kui ka pikemas perspektiivis selle kohta, kuidas süsteemi käigus hoida ja edasi arendada. jah, tabelites võib igasuguseid kenasid arvusid näidata, sissi puhul oli kõik väga kena tabelis, aga tähtis on, et tehniline rahaline analüüs kõigepealt koostataks ja siis me saame otsustada, kuidas seda kajastada eelarves Merci, madame le rapporteur. suur tänu teile, proua raportöör. härra Tüpre, palun. suur tänu teile, härra esimees. ma olin siis kohal, kui rääkisime sissist ning ma jagan täielikult proua Hoolmeieri seisukohavõttu, kuid mul on üks teist laadi küsimus. see süsteem, mida soovitakse nüüd kasutusele võtta, peaks võimaldama eh, teavitust eh, kõigi välisriikide kodanike kohta, kes Schengeni ruumi sisenevad. Eh, kuid sellisel kujul pole tal mitte mingisugust huvi, eh, juhul kui need andmed ei ole eh, eh, seosesse viidud teist tüüpi andmetega. kas see projekt, mida meil palutakse vastu võtta, kas see garanteerib ka infovahetust selle uue süsteemi ja SIS-i ja samuti ka Eurodaki andmebaasi kohta, sellepärast et kui lihtsalt Äh, registreeritakse sissetulijad ja väljaminejad, siis see on äh, totaalne idiootsus. see on absoluutselt äh, idiootne ja sellele läheb tohutu, tohutut raha. ma loodan, et komisjon oskab sellele vastata. kas, kas ühendused on olemas ja kas on olemas andmebaas ja millise e-, eesmärgiga neid andmeid kogutakse, kui proua Holmeier võiks äh, mulle vastata, siis väga tore, kui ei, siis ma tahaks teada komisjoni käest, et mis on nüüd selleks ette nähtud. proua Holmeier võib äh, vastata, aga enne seda annan sõna proua. järgmisele kolleegile. mul on väga hea meel selle üle, et äh, täna toimub see arutelu sest äh, vastavalt kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta äh, süsteemile, mis äh, reguleerib kolmandate riikide isikutest sisenemist Schengeni ruumi. praegune süsteem on olnud väga vajaolev ja see uus täiendus võiks vastata Euroopa praegustele probleemidele. meil on vaja nutikaid piire et, eh, et eh, suunata, suunistada meie eh, piiri ületavate turistide ja teiste isikute Euroopasse jõudmist. meil oleks vaja, et peaksime arvesse võtma, et teatud piirkondades on või vahendid väga algelised, näiteks mõelgem Lampeduusas tehtud visiidi kohta. praegusel hetkel meie vahendid on ebatõhusad ja pidevalt tehakse vigu ning seega tahaksin meenutada veel ühte äh, arutelu, ma tahaksin rääkida siin Schengeni akiist ja selle lihtsustamisest, mis oleks väga soovitav, väga heaks, äh, hea oleks rääkida sellest ka Rumeenia ja Bulgaaria kontekstist, sest meie täidame kõik kriteeriumid, et Schengeni ruumiga ühineda Schengen peab olema väga tugev ja kõik liikmesriigid eh, Euroopa Liidus peaks Schengeni ruumis olema. praegusel hetkel on julgeolekuolukord muutunud, meil on uued paradigmad tekkinud ja seega eh, piiride kaitse küsimus on eh, olnud, muutunud aina olulisemaks kuritegevuse terrorismi vastu võitlemisel me peame integreerima eh, kogu informatsiooni, et garanteerida ühtset infobaasi, mis oleks tsentraliseeritud ja aitaks paremini andmeid jagada. ning eh, Euroopa Liidus on vaja ette näha ja kasutusele võtta kõikvõimalikud garantiid ja tegevused selleks, et garanteerida eh, põhiõigused turistidele, kõigile reisijatele, nende õigus loomulikult eraelule ja tundlike andmete kaitsjatele, eriti praeguses Euroopa olukorras. meil on vaja Euroopa lahendust ning mitte mingisuguseid kirevaid ähm, liikmesriikide, ähm, iga liikmesriigi oma lahendust. meil on vaja suuremat Eh, julgeolekut, turvalisust, aga me ei tohi muutuda eh, suletud mandriks, eh, kindluseks, kuhu enam teistel ligipääsu ei oleks, aitäh. suur tänu, kas keegi soovib veel sõna? mul oleks samuti küsida äh, midagi proua Holmajärilt. kas on garantii, et kõik Schengeni ruumi liikmesriigid kasutavad äh, sama kriteeriume, et, et oma andmebaas luua, et ei tekiks äh, kakskümmend seitset erinevat äh, andmebaasi ja kas see tähendab seda, et Dublini lepe taaskord läheb äh, küsimärgi alla, sest kui eelmisel aastal käisite Sitsiilias, siis nägite täiel määral, kuidas see Dublini süsteem enam ei toimi registreerime pagulasi, ei registreeri, mõned ei soovi, et nad reg-, eh, reg-, eh, eh, registreerida ennast, nad ei soovi jääda Itaaliasse ja sama toimub ka Kreekas, sama selline asi ei ole jätkusuutlik ja kui pagulaste vastuvõtt tähendab seda, et asüüliõigus enam ei kehti, siis äh, me lõpetame halvasti. nii et äh, Euroopa kodanikud äh, soovivad, et me oleks tõhusamad ja sellisel juhul oleks meil võimalik saada ka avalik arvamus endale, enda poole, nii et ma annan nüüd sõna proua Hoolmeierile. ma tänan. kõigepealt küsimus, et kas on kohustus liikmesriikidel registreerida tulijad? jah, on olemas. Kreeka ei ole sellest kinni pidanud, Itaalia ei ole sellest äh, kinni pidanud. ja sellepärast algatati nende vastu ka aluslepingu rikkumise menetlus. Äh, aga teised riigid, kes ei ole piiririigid, Austria, osaliselt Ungari, Horvaatia, Rumeenia Saksamaa, Prantsusmaa ei ole ka täielikult Eurodaki sätetest kinni pidanud, ükskõik siis millistel põhjustel eh, on öeldud, et pagulased ei lase ennast registreerida mõnel juhul, aga mingit otsustavat strateegiat ei ole meil olnud. jah, eh, liikmesriigid eh, kardavad, et sajad tuhanded äh, kes registreerimata liiguvad Euroopa Liidus ringi, on suureks julgeolekuriskiks ja teiseks need, kes satuvad kurjategijate mm, ohvriks, eriti alaealised, samuti sundprostitutsioon, vargused, röövid, kes sellele teele Äh, on langenud, ei saa enam politseisse äh, pöörduda, äh, sest nad algselt ei lasknud ennast registreerida Euroopa Liidu sisenemisel. ja see on selline surnud ring, millest tuleb üle saada, sest registreerimata jätmine ei ole inimsõbralik, sest see tekitab suured ohud, sest eh, tegemist on anonüümsusega. Eh, ja see on ohtlik eh, tee, selline liberaalitsemine. see süsteem peab kohalduma kõikides liikmesriikides ja mina oma arvamuse eelnõus panen suurt rõhku sellele, et kõigis kahekümne kaheksas liikmesriigis need sätted õigeaegselt ellu rakendatakse, sest kui me raha välja anname, siis on see mõttekas ainult sellisel juhul, kui kakskümmend kaheksa riiki otsustavad selle süsteemiga kasutusele võtavad. kui meil on viis riiki, kes seda ei tee, mm, eh, siis nende kaudu saab pääseda Euroopa Liitu ilma, et end registreeritaks. nii et me peaksime olema seda Eurotakist juba õppinud ja Gerard Depree ütles väga õigustatult. nimelt koostalitlusvõime on tähtis. Euroopa Komisjon tahab tagada koostalitlusvõime, aga me peame ka andmekaitse peale mõtlema. andmekaitse minu arvates ei tähenda seda, et meil on selline lauskahtlustus nende inimeste puhul, kes üle piiri mm, tulevad ja on eh, kuskil sissis kirjas, eh, et tegemist on riskirühmaga kui aga tegemist on isikuga, kes kujutab ennast ohtu ja selles andmebaasis on registreeritud, siis tuleb ta peatada juba piiril, aga selline laus äh, kahtlustus kõigi suhtes, kes tahavad meile sisse mm, reisida, siis äh, tähendaks see seda ka, et me, see on nagu lausmaksustamise äh, kontrollimine, et kõiki kahtlustatakse, et Eh, maksudest kõrvale hiilitakse või ka kõiki kahtlustatakse näiteks joobes eh, roolis istumises, kõigil tuleb mm, võtta proov. nii et sama lugu on ka riiki sisenemise kontrollimisega, ikkagi tuleb tugineda riskianalüüsile. nii et need, kes tõesti ohtu kujutavad, kellel on kriminaalne taust, need tuleb juba peatada piiril ja normaalset tulijat tuleb takistada võimalikult vähe. ja selleks on meil vaja head süsteemi, mis ki ka kiiresti teostab kontrolli ja kedagi pikemalt piiril kinni ei peeta. see on selle süsteemi mõte ja meil on vaja see tagada ja kindlasti komisjon ütleb meile, et kuidas on andmebaaside koostalitusvõimega, kuidas see tagada reaalajas. ja kolleeg Debrel on vägagi õigus ja sotsiaaldemokraatidest kolleegile ütlen, et see riiki sisenemise ja riigist lahkumissüsteemil ei ole niivõrd tegemist Schengeni piiri eeskirjaga ja Bulgaaria, Rumeenia liitumisega Schengeniga meie parlamendi seisukoht on siin ühene. liikmesriikidel on siin eriarvamusi, aga me oma tekstis ei saa seda teemat käsitleda aga kõik liikmesriigid, kas nad on Schengenis või mitte, peaksid äh, selles riiki sisenemise ja riigist lahkumissüsteemis osalema, see puudutab kõiki riike ja ainult sellisel juhul on see sajaprotsendiliselt mõttekas. Te donner la parole à, à la commission. Vous avez évoqué le cas des mineurs isolés. rääkisite ka äh, saatjate alaealistest. tundub, et selles osas äh, toimub tõeline kauplemine, nimetatakse ennast alaealiseks, samas kui ei äh, olda alaealine ning äh, tagajärjed võivad olla äärmiselt rängad. nii et äh, Euroopa peaks selle küsimusega samuti tegelema ja annab, andma endale võimalused äh, selline inimkauplemine lõpetada. kas härra Fresa soovib komisjoni nimel sõna saada? ei ühesõnaga väga palju äh, on siin teemasid, mida sooviti äh, käsitleda. Euh, euh, suur tänu, mul ei ole kõiki tehnilisi elemente selleks, et detailselt vastata härra Debre küsimustele. koostalitusvõime teema on õhus ja ma teeksin ettepaneku kirjalikult esitada sisulisemad äh, reaktsioonid, äh, äh, et jagada neid selle komisjoni liikmetega, lähtudes faktidest, mis minu kolleegide käsutuses on, aitäh. väga hea. proua Olmaier, kas lõpetame täna selle teema käsitlemise sellega? ja siis äh, kuulsime, et härra Fresa komisjoni nimel ütles, et tal ei ole piisavalt üksikasjalikke andmeid, et praegu vastada ja ta edastab äh, info härra Debrele otse hiljem. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg viisteist september kell kaksteist ei, vabandust, ütleb esimees. ma olen asjad veidi segamini ajanud, andke mulle andeks. täna toimus meil esimene armastuste vahetus, raporti projekti näeme me, me septembris kahekümne kaheksandal, kahekümne üheksandal ja muudatusettepanekuid saab esitada kuni kolmteist oktoobrini, kolmteist null nullini kui keegi rohkem sõna ei soovi, siis ma arvan, et me võime oma koosoleku hommikupoolse osa lõpetada ja jätkame viisteist null null pärastlõunal